Right, good afternoon everybody, I tere päevast kõigile, ma nüüd vabandan veidi hilinenud alguse pärast, aga nüüd, kui meiega on härra minister, siis äh, peab meid ka piisaval arvul kohal olema, et me äh, teda, äh, tema kuulamisest ka kasu saaksime. päeva, kui päevakorrale mingeid vastulauseid ei ole, siis on vastu võetud, siis lisaks ma tahaksin teile teatada selle, et teisipäeval, esimesel veebruaril toimub meie järgmine kohtumine ja siis toimuvad kuulamised selleks, et valida Euroopa süsteemsete riskide nõukogu uue järelevalveasutuse juhatuse liikmeid seitsmendal veebruaril peaks ka meil olema kuulamine, siis kohtume Jean-Claude Trichet'ga, kes siis äh, esindab Euroopa Keskpanka ning äh, täpsustused tulevad hiljem nende kohtumiste kohta. samuti on oluline teada, et koordinaatorid pidasid, äh, otsustasid neljapäeva hommikul kümnendal veebruaril pidada erakorralise kohtumise ning nende päevakorras on muudatusettepanekud Euroopa Liidu toimimise lepingule. päevakord on väga tihe. esi, esialgu kavandati see kohtumine esmaspäevaks, seitsmendaks veebruariks, aga seda ei saa korraldada, niisiis siis toimub kuulamine ja kõigist muudatustest päevakorras ja meie tööplaanis teatatakse ka variraportööridele. ja lõpuks tahaksin öelda, et EKONi debatil rahvusparlamentidega on otsustanud tulla ka president Van Rompuy, see toimub viieteistkümnendal märtsil. nüüd läheme päevakorrapunkti number kolm juurde, arvamuste vahetus ECOFIN-i nõukogu eesistuja ning Ungari rahandusministri vahel kõigepealt anname sõna härra ministrile ja siis saame arvamusi vahetada. suur tänu. proua Pauls, kallid kolleegid. mul on suur au olla teie seas täna pärastlõunal, esindan eesistujamaad Ungarit. ECOFIN-i Äh, eesistujat ning samuti äh, on mul hea meel just parlamendisaadikuna olla siin Euroopa Parlamendi ees. ma näen, et tegemist on Euroopa demokraatia südamega ja äh, seetõttu ongi siin kõige õigem koht ja õige aeg arutada meie kõigi jaoks olulisi küsimusi. nõukogu ja komisjon alustavad dialoogi ning äh, me oleme äh, sisse seadmas ka dialoogi parlamendiga ning äh, kokku peaks sellest välja tulema siis kolmepoolsed kohtumised, sest meie kõigi ühine vastutus on Eurotsooni tugevdamine ning oluliste küsimuste lahendamine. lubage mul ka veidi tutvustada teile Ungari kui eesistuja oma töökava ja kavatsusi seoses majandus- ja rahandusküsimustega. kokkuvõttes pean rõhutama, et äh, finants- ja majandusküsimused on väga olulised Ungarile kui eesistujamaale. Nad on meie eesistumise tuumaks eeloleval kuuel kuul. meil on lahendada väga olulisi küsimusi, kõigepealt aluslepingu muutused, seadusaktid, majandusjuhtimine, Euroopa poolaasta küsimus, esimese poolaasta sisseseadmine, samuti Euroopa stabiilsusmehhanismi läbivaatamine, kõik need küsimused, mis on eluliselt tähtsad, on omavahel seotud ja need tuleb lahendada Neid tuleb lahendada samaaegselt selleks, et saata rahvusvahelistele rahaturgudele vastavaid signaale ning kinnitada, et me oleme valmis tööks. proua esinaine, kolleegid, meil on ühine vastutus ja mina nõukogu esimehena olen valmis koostööd tegema kõigis tähtsates küsimustes, mis vajavad lahendamist. lubage mulle ka lisandada nüüd ECOFIN-i kõige tähtsamad teemad eeloleval kuuel kuul. loomulikult on meie laual majandusjuhtimise pakett, samuti tuleb Euroopa poolaasta rakendamist alustada, arutada. nagu ma ütlesin, tegemist on uue kavaga, samuti peame läbi vaatama finantsteenuste reguleerimise paketi ning samuti tuleb läbi vaadata alalise kriisimehhanismi ehk siis stabiilsusmehhanismi küsimus samuti tuleb G kahekümne ja välistegevusega rinda pista ning samuti on vaja ka tähtsad maksundusküsimused lahendada ning maksustiimulide küsimused ja järgmis, järgmine finantsperspektiiv tuleb samuti kogu Euroopa Liidu jaoks läbi vaadata tahaksin teile ka mõned tähelepanekud nimetatud teemade kohta esitada. ja sooviksin ka üldjoontes kõnelda meie ajakavast, kuidas me kõik need omavahel seotud küsimused ette kavatseme võtta, näiteks majandusjuhtimine hõlmab kuute õigusakti, kõik kõik te teate, et majandusjuhtimise tugevdamine on välja tulnud eelkõige seoses finants- ja majanduskriisiga ning Euroopa Nõukogu eritöörühm, rakkerühm on vastava raporti kirjutanud ning kõige oluline, olulisem majandusjuhtimises on fiskaaldistsipliini tugevdamine osutades suuremast tähtsust riigivõlale, stabiilsus- ja kasvupaktile ning samuti on olulise tähtsusega tugevdada liikmesriikide rahandusraamistikku. võtme prioriteediks Ungari jaoks on jõuda kokkuleppele nõukogus kõigi kuue õigusloomelise ettepaneku osas kahe tuhande üheteistkümnenda aasta esimese kvartali jooksul. ning eesistujamaa kavatseb intensiivseid konsultatsioone pidada ka Euroopa Parlamendiga eesmärgiga jõuda lõppkokkuleppele teiega kui kaasotsustajaga niipea kui võimalik. eesistujamaa on pühendunud eh, ka rangele ajakavale, ma ütleksin, et meie tööplaan on väga tihe. see lepiti kokku juba detsembri nõukogus eh, ning samuti tahaksime me oma majanduspoliitika usaldusväärsust tõsta. me teeme kõik seda, et kogu see eh, töö nõuab tohutuid jõupingutusi kõikidelt liikmesriikidelt, aga ka Euroopa Parlamendilt. selle tulemusena saavad kasu kõik meie äh, majandused, rakendame kiirelt ellu uue raamistiku, äh, mis saadab jõulise signaali ka väljaspool Euroopa Liitu selle kohta, et Euroopa Liidu liikmesriigid ning Euroopa Liit ja institutsioonid on Äh, vastutavad stabiilse majandusarengu eest. eluliselt tähtis on jõuda lõppkokkuleppele. nüüd ajakavast rääkides meie paketi puhul peab ütlema, et kahe tuhande kümnenda aasta detsembris võttis juba ülemkogu ajakava vastu, me peame aluslepingu muudatused ja kuus õigusakti läbi vaatama nii, et märtsi lõpus saavutaks nõukogu kokkuleppe, lõpliku kokkuleppe. vahe, vahepeal aga ka pärast seda peavad meil toimuma või meie sooviksime pidada eh, kolmepoolseid kohtumisi nii ametlikult kui mitteametlikult, kaasates siis ka Euroopa Parlamendi ja juuniks, nii nagu eesistuja oma Ungari soovib, on meie eesmärk siis äh, täpsustada, lihvida õigusloomelisi ettepanekuid. Äh, ning nüüd räägin Euroopa poolaastast. nagu me kõik teame, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal sisse viidav Euroopa poolaasta annab selge eksante perspektiivi majanduskoordineerimisele Euroopa Liidu tasandil, tagades suunised ka liikmesriikidele. see annab raamistiku, et ühtlustada ka stabiilsus ja lähenemismehhanismide ähm, ettepanekuid ning selleks, et koordineerida liikmesriikide äh, programme, et jõuda kahe tuhande kahekümnendaks aastaks seatud eesmärkideni. kõik need elemendid on olulise tähtsusega meie jaoks liikmesriikide programmid ning kaks tuhat kümme, kaks tuhat kakskümmend eesmärgid. kõik need küsimused on omavahel seotud ja kõigi eesmärk on tõhustada majanduskasvu, suurendada tööhõivet ja samas ka lahendada majandus- ja finantsküsimusi. tuginedes iga-aastasele majanduskasvu läbivaatamisele ja vastavale raportile, mille esitas nõukogu, on nõukogu esitanud liikmesriikidele poliitilised suunised, mida tuleb järgida, tuleb ette valmistada siis eh, liikmesriikide reformiprogrammid ja lõpuks tahaksin öelda, et arvamused ja soovitused, mis võeti vastu pärast eh, või mis võetakse vastu pärast eh, liikmesriikide programmide esitamist, eeldavad seda, et siis liikmesriigid ka täidavad vastavaid suuniseid. nüüd ECOFIN kavatseb veebruaris vastu võtta järeldused fiskaal- ja makromajanduslike muudatuste kohta, mis tuginevad siis iga-aastasel majanduse analüüsil ning märtsi ülemkogu järelduste põhjal valmistavad ette liikmesriigid ja edastavad ka komisjonile oma äh, reformiprogrammid ning samuti stabiilsus- ja lähenemisprogrammid. see ongi meie Euroopa poolaasta mõte, me tahame kõikehõlmavaid liikmesriikide reformiprogramme ning samuti ka äh, siis stabiilsuse lähenemisprogramme Euroopa poolaasta eesmärke saavutatakse ainult siis, kui nii komisjon kui ka liikmesriigid töötavad vastavalt paika pandud ajakavale. nii et detsembris juba siis järeldused saaks ka ellu rakendada. kaks tuhat kümme võttis ülemkogu meil ajakava vastu, ECOFIN on juba jaanuaris kaks tuhat üksteist kõiki Euroopa poolaasta küsimusi arutanud nii-öelda esialg, esialgselt ja meil on siis see iga-aastane majanduskasvu ülevaade olemas ja märtsi lõpuks tahab Ecofin siis põhjaliku raporti, aruande koostada ning märtsi lõpuks ta kavatseb nõukogu või tähendab siis ülemkogu kavatseb kokkuvõtet teha tehtud tööst ning aprillis peaks siis kõikidel liikmesriikidel juba oma reformiprogrammid laual olema. ja kõik see puudutab ju meie liikmesriikide eelarveid. kogu see töö loodetavasti päädib kahe tuhande kahekümnenda aasta programmi kokkupanekuga ja äh, järgmiseks tahaksin teile rääkida ka finantsteenustest. finantskriisiga tuli selgelt välja see, et meil on palju paremaid, paremat finantsteenuste reguleerimist vaja. see on täiesti selge ja see protsess on juba alanud eelmise eesistumise trio ajal järgmise kuue kuu jooksul, aga tahame me nende kogemusi, eelnevate eesistujate kogemusi ära kasutada. ja meil on väga mitmeid ettepanekuid läbi vaadata vaja. tähtis on arvestada nende meetmete ja reformide kumulatiivse efektiga ja nagu te teate, uus järelevalvearhitektuur hõlmab Euroopa Liidu finantssüsteemi, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ja, ja teisi järelevalveasutusi e, ja e, nad olid töövalmis juba jaanuari alguses, need institutsioonid. eesistujamaa Ungari prioriteediks on kiirelt kokkuleppele jõuda solvency direktiiviga ning äh, täpsustada uute järelevalveasutuste volitusi. samuti on väga oluline arvestada süsteemsete riskidega ning tõhus- ja suurendada finantsturgude läbipaistvust Euroopa Liidust kavatsetakse reguleerida tuletisinstrumentide turgu ja samuti ja teisi finantssektori osi, samuti lühikeseks müümine ning krediidivahetustehingute reguleerimist short selling või lühikeseks müümine, see, seda puudutav direktiiv peab arvestama liikmesriikide poliitikaga, mis on äh, tekitanud negatiivseid äh, mõjusid meie finantsturgudele ning me tahaksime riske vähendada ja vastata meie vajadustele nüüd tahaksin rääkida teile ka maksundust puudutavatest küsimustest. eesistuja Ungari soovib teha tööd selleks, et vähendada liikmesriikide vahelisi erinevusi maksunduses. kavatseme teha kõik selleks, et liikmesriigid saaks läbi rääkida hoiustamismaksude küsimustes ning samuti soovime läbi vaadata energiamaksud ning tehnilised küsimused. oktoobris toimuv ülemkogu on soovinud juba eesistujamaalt Ungarilt ettevalmistusi teha, nagu te teate, Ungari on pangandusmaksu sisse viinud ja me teame, et juba kümnes riigis on seda tehtud ja just seda küsimust tahaksingi arutada. liik-, eesistujamaa on valmis neid küsimusi arutama kõige kõrgemal tasemel. meie eesmärk on paika panna aluspõhimõtted kõigepealt oma aluspõhimõtteid ja pärast seda soovime ka üldisele kokkuleppele jõuda. ja lõpuks Euroopa Liidu eelarvest. nagu me kõik teame, Lissaboni lepingu jõustumine on viinud Euroopa Liidu eelarvet puudutavate reeglite muutmisele seetõttu on äh, väga tähtis arvestada uute õigusaktidega ja eesistujamaa kavatseb kõigi asjaomaste institutsioonidega koostööd selle nimel teha. loomulikult me ei ole üksi, me elame globaalses majanduses, kahjuks peame arvestama ka teistega ja meie tegevusel on olemas ka nii-öelda välisdimensioon. rääkides välisdimensioonist, siis on juba väga palju tööd ära tehtud maailma tasandil selleks, et majandus- ja rahanduskriisile vastata. G kakskümmend on osutunud usaldusväärseks foorumiks majandusjuhtimiste küsimustes ja meie eesmärk on tagada see, et Euroopa Liidu positsioone koordineeritaks tõhusalt ning ka esindataks G kahekümnes. Prantsusmaa on praegu G kahekümne eesistujamaa ning Ungari kavatseb täiel määral Prantsusmaaga koostööd teha ja veel veidi meie äh, tegevuse välisdimensioonist. paralleelselt nimetatud tööga kavatseme me ka esimesel poolaastal alustada ühisseisukohtade väljatöötamisega selleks, et keskenduda pikaajaliste finantseerimisküsimustele, lahendamaks kliimamuutuste küsimused ning samuti kavatseme alustada ühisseisukohtade väljatöötamisega. sellega seotud küsimustes. see oligi kokkuvõtlikult Ungari eesistumise töökava ECOFINis. ja tahaksin lõpetada oma sõnavõttu rõhutades veel kord, et meil on ühine vast-, vastutus. isiklikult tahaksin siis luua tihedad sidemed teiega, lahendamaks kõiki neid keerulisi küsimusi, mis omavahel on seotud ja mis meie ees praegu seisavad. suur tänu! suur tänu! ja nüüd meil on tund aega aega tähtis on küsimuste jaoks. ja kui te tahate siis küsimust esitada, siis palun andke sellest teada. mul on siin juba terve rida inimesi eh, kirja pandud, kes soovivad esitada oma küsimusi. seal on veel Silvi lisandus siia. Karen kas on veel? Äh, nii et, et äh, ja siis äh, langen, kui te soovite esitada küsimust, siis palun tehke seda praegu, mitte hiljem. tähendab, näidake, andke sellest teada praegu, mitte hiljem. nii et, et lühikesed küsimused, lühikesed vastused, Jean-Paul. suur tänu ja tere tulemast meie majandus- ja rahanduskomisjoni. tahaksin kõigepealt teile jõudu soovida selle meile teatavaks tehtud programmi elluviimisel ja tahaksin ka rõhutada, et te saate kindlasti ka meilt tuge. tähtis on aga, et eesistuja oma, oma rolli korralikult täidaks. sellest, selleks ei piisa ainult sellest, kui kõneisik on hea, aga tähtis on ka dialoogi os pidamise oskus ja seetõttu tahaksin küsida äh, millisel viisil kavatsete te edasi minna nii raskete teemapakettidega, mis praegu teie ees seisavad, selleks, et tõesti enne Ungari eesistumise lõppu jõuaks juba tulemusteni. Te teate, et ähm, seadusandja reageering finantsturgude äh, küsimustes on ju väga äh, aeglane, aga me tahaksime nii kiirelt kui võimalik tegutseda ja nii efektiivselt tegutseda kui võimalik, seetõttu loodame, et te arvestate ka parlamendiga. ma võtan teil nüüd küsimuse selles järjekorras, nagu te oma kõnelemissoovidest teatasite. Jürgen Klute, jah, suur tänu! mul on küsimus, mis puudutab majandusjuhtimist. me nägime ju viimastel kuudel tegelikult tervel eelmisel aastal, et terve rida Lõuna-Euroopa ja ka Kagu-Euroopa riike sattusid spekulatsioonide ohvriks. ja need spekulatsioonid omakorda aitasid kaasa sellele, et äh, riigid langesid veelgi suurema võlakoorma alla ja nüüd majandusjuhtimise projektiga on ette nähtud päris karmid karistused riikidele, mis ei pea kinni võlapiiridest, aga kui nüüd tõesti osa võlakoormast ei tulene mitte riigi vastutustundetusest, vaid spekulatsioonidest, siis äh, milliseid karistamismeetmeid teie ette näete? rääkisite ja kas selline lähenemine on vastuvõetav? meie vasakpoolsed siin parlamendis leiame, et selline lähenemine ei ole õige, tegemist on automaataan-, automaatse karistamismehhanismiga, mis äh, paneb riigid veelgi halvemasse olukorda ja väga raske on sellistel riikidel oma halvast olukorrast välja tulla. teine nüanss, ma juba viitasin sellele, et need komisjoni poolt läbi arutatavad mehhanismid võivad äh, kõige halvemal juhul tuua endaga kaasa riikide olukorra halvenemise. eelmise aasta oli kuulutatud äh, vaesusevastase ja sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluseks aastaks ja komisjoni teatis, mis eelmise aasta detsembrikuus vastu võeti, ütleb äh, selgelt, et tulevikus soovitakse äh, läbi viia ka sotsiaalsete mõjude hinnang kõikidele meetmetele, mida komisjon kavatseb vastu võtta. mida teie sellest arvate, kas te leiate, et see mis teatises kirjas on, aitab tõesti ka sotsiaalset poliitikat edasi arendada, suur tänu! Nagyon szépen köszönöm a kérdésüket. suur tänu, suur tänu nende küsimuste eest. vastaksin siis. ja vastaksin samas järjekorras, nagu need küsimused esitati. väga hea, et te jätkate meie eh, esialgset arutelu oma küsimustega meie oleme praegusel hetkel Euroopa Liidu praeguse hetke ja tuleviku eestkõnelejad, me ei tee mitte midagi muud. ja praegusel hetkel on pandud paika eh, Ungari eesistumise ülesanded, me peame Euroopa Liidu praegust positsiooni tugevdama ning eriti oluline on see, et me võidaksime eh, tulevikus ning Ungari on tõepoolest valmis Euroopa eh, Liitu tugevdama. tugev Euroopa Liit on hädavajalik ning selleks on vaja eh, tugevdada eurotsooni. sellest me ei pääse. nii nagu te seda välja tõite, siis tõepoolest teil on õigus, me peame tegutsema kiiresti, me peame tegema õigeid otsuseid nii et äh, oluline on see, et oleks tagatud kiirus ja õiged otsused. mis puudutab nüüd rakendatavat tehnikat, siis ma äh, tsiteerin üht kuulsat ajaloolast, ta ütles tõepoolest, asi on väga oluline, sellepärast et maailma arengus e, on kolm sammast, üks on kultuur, siis geograafiline asukoht ja kolmas on tehnoloogia tõepoolest tehnoloogia on äärmiselt oluline, oluline on see, millise tehnika tehnoloogia te vala, valite. esimene eh, arvamuste vahetusvoor meil oli proua Paulsiga möödunud aasta detsembris ning siis me käsitlesime neid küsimusi. ja me siis panime paika Ungari eesistumisaja eh, prioriteedid majandus-finantsküsimustes ja see tehnoloogia, küsimus oli eh, väga oluline. Eh, see on oluline ka tuleviku jaoks. meie peame eh, alustama neid nii ametlikke kui mitteametlikke arutelusid selleks, et oleks võimalik ette valmistada otsuseid tegemist on ju nelja kuni kuue seadusandliku ettepanekuga ning et tõepoolest lõpuks ka siis otsus langetataks ja seda tehtaks eh, edukalt, et õiguslikud menetlused eh, jõuaksid lõpuni eh, kuue kuu jooksul, mis meil on, on vaja läbi viia ka ametlikke arutelusid. ja nüüd teine küsimus. see on poliitiline. siin ei ole tegemist ainult majandusega, me oleme ju nii üks kui teine. me oleme poliitikud, me vastutame majanduspoliitika eest, aga me oleme ka Euroopa kodunikud ja meile on täiesti selge, et on vahe eh, lühiajalise ja pikaajalise visiooni vahel, et seal tekivad pinged. ja see tähendab, et lühiajaliselt peame me tugevdama meie eh, eelarveid, me peame toetama eelarvet. selleks, et defitsiit jääks alla kolme protsendi, kõigepealt Eurotsooni maades. Ungari on võtnud endale eesmärgiks saavutada selle eesmärgi sel aastal ja ma tahaksin just rõhutada seda, et kahe tuhande üheteistkümnendal aastal tahab Ungari seda teha, nii et, et meie defitsiit peab jääma alla kolme protsendi. aga pinge tuleb just riigivõlast. sest et riigivõlg on Eurotsoonis kasvanud seitsmekümnelt protsendilt kaheksakümne protsendile ja vastavalt nüüd siis prognoosidele võib see kasvada saja protsendini SKP-st aastaks kaks tuhat kolmteist. kui me nüüd selle kahe nõrkusega hakkama saaksime, kui me suudaksime eh, eelarvet hoida kontrolli all ja riigivõlga vähendada, siis on meil võimalus ka Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat ellu viia. meie oleme nõus kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga, seal on tähelepanu all just nimelt pikaajaline areng, eh, haridus ja tööhõive. Eh, proua Pauls, lubage mul lõpetada oma vastus meie tegime ettepaneku ECOFINile et me peaksime koondama tähelepanu nii eh, majanduskasvule, eh, tööhõivele kui ka sellele, et me peame hakkama saama demograafiliste väljakutsetega see on oluline selleks, et saavutada pikaajalist edasiminekut nendes valdkondades ja me peame selleks rakendama eh, lühiajalisi samme, sest et lõppude lõpuks niimoodi saame me tagada jätkusuutlikkuse. suur tänu. teeks nüüd niimoodi, et kolm küsimust ja siis vastused. Uudo, palun. president eh, härra nõukogu no, eesistuja, te mainisite märksõna riigivõlg. kui vaadata Euroopa riikide riigivõlgade struktuuri, siis saab selgeks, et võlad on suures osas tekkinud seetõttu, et riigieelarvetega tagatakse äh, pangavõlgu, finantsinstitutsioonide võlgu, mis on tekkinud spekulatsioonide tõttu või suisa riigieelarvetes makstakse neid võlgu kinni. nüüd teie Ungaris olete mõelnud sellele, kuidas uusi makse sisse viia selleks, et kriisist välja tulla. millal on Euroopa nii kaugel, et finantsteenuste sektorile, pangasektoritele luuakse maksud selleks, et nemad kaasata kriisist väljatulemisse ja kas te ei sooviks kaasa aidata äh, finantstehingumaksu äh, sisseviimisele, belglased olid selle poolt, äh, nemad olid eelmised eesistujad, prantslased ka, miks peaksid makse maksma äh, need pangad, millel on palju filiaale, mis, mis väga palju on <clears throat> kaasatud ka väikese keskmise suurusega ettevõtete kaasa äh,, aitamisse, aga samal ajal ei soovi te maksustada selliseid teenuseid nagu välkkauplemine. nii et tahaksin teada, millal teie kavatsete meid aidata ja kas te üldse olete valmis meid aitama selle maksu sisseviimisel? Liiem Oui, monsieur le president. suur tänu. tahaksin vahetuskursist rääkida, mis on üles tõstetud ka G kahekümne kohtumistel. Te rääkisite, et Ungari on huvitatud Eurotsooniga ühinemisest, seega Lissaboni lepingu järgi äh, kehtestab Euroopa Liidu vahetuskursid nõukogu, mitte keskpank, kuigi keskpangal on just kõik äh, vahendid selleks ja seetõttu küsiksin teie nõukogu eesistujana, kas te paluksite Euroopa Keskpangalt sekku-, sekkumist, et muuta euro vahetuskurssi, äh, mis paljude vaatlejate arvestes on võrreldes dollari jüaaniga ülehinnatud see on seotud mitte ainult meie ekspordiga, vaid ka meie tööstuse konkurentsivõimega ja eelkõige nende ettevõtetega, mis asuvad siis äh, dollarist sõltuvates tsoonides ja madalate tootmiskuludega piirkondades. teiseks Teie päevakorras on mitmeid küsimusi, aga te ei ole rääkinud midagi eurovõlakirjadest, aga paljud arvavad, et just eurovõlakirjad oleksid oluline instrument selleks, et vältida eh, ebaratsionaalset spekuleerimist riigivõlgadega ja seetõttu tahaksin teada, mis on teie ja Eurogrupi seisukohad selles küsimuses? Astrid, palun! suur tänu! kõigepealt vabandan teie ees ja härra ministri ees, et ma hiljaks jäin, aga see muide on Belgia raudtee süü. kuigi mina olen nende truu klient. härra minister min-, te rääkisite kõigest sellest, millised uhked plaanid teil on ja, ja te rääkisite ka hoiustamise maksustamisest, olete ja kavatsete kokkuleppele jõuda, kuigi kokkuleppele siiani ei ole jõutud. tegemist on põhimõtteliste vastuoludega, ma ei tea, kuidas te kavatsete edasi minna, tahaksin teile siiski ka meenutada, et et Luksemburgis öeldakse ei, aga kuidas oleks võimalik kakskümmend seitse liikmesriiki kõiki nüüd hoiuseid puudutavate informats-, äh, puudutava informatsiooni vahetamises kokkuleppele jõuda. väga tähtis on just taotluse puhul informatsiooni anda Luksemburg muide alles detsembris pakkus välja äh, finantskoostöö kompromissi, me ei kavatse mingisugust üleüldist infovahetust lubada. ja tahaksin ka öelda, et ähm, mis puudutab nüüd läbi, läbirääkimisi kolmandate riikidega, peab äh, kindlasti ütlema kindlalt, et Euroopa Liitu ei, ei tohi seoses partnerite tegevusega karas, karistada või, või siis seoses nende naabrite tegevusega, sest tegemist on ikkagi äh, väga tiheda konkurentsiga. tahaksin teile meenutada, et ka kolmandad riigid arenevad ja võivad vare-, areneda just selles suunas, äh, kui Euroopa Liit soovib, aga muutused ei toimu üleöö seetõttu Šveits näiteks kavatseb läbi rääkida või räägib juba praegu Suurbritannia ja, ja Saksamaaga hoiuste maksustamise küsimustes ning Šveits on valmis ka olulisteks järeleandmisteks selleks, et äh, edasi ka teiste riikidega läbirääkimisi pidada. tahaksin teile, härra minister, meenutada, et üks süsteem, mis ikkagi toimis päris hästi, oli äh, tulu maksustamine või, või tuluallika maksustamine ja äh, seetõttu ma loodan, et nendes küsimustes ka äh, pilved hajuvad ja äh, loodan, et teie eesistumine saab olema väga edukas, kui ma julgen nii öelda. loodan ikka, et te arvestate kõike seda, millest mina rääkisin. suur tänu! nüüd on siis äh, vastuste aeg. suur tänu nende küsimuste eest. ütleksin härra Puumanile nii

võib-olla oli see sümboolne. et kui me räägime siis pankade maksustamisest, siis tehnoloogia ja tehnika kukub kokku. kõigepealt eh, Ungari ja siis Ühendkuningriik eh, viisid sisse pankade maksustamise ja sellest eh, tekkis tohutu arutelu aga praegusel hetkel on kümme Euroopa Liidu eh, liikmesriiki, kes eh, teatud viisil maksustavad, ükstaskõik mis moel maksustavad pankasid. tegemist on niisuguse üleminekumeetmega ja ajutise meetmega. aga eh, mõnedes liikmesriikides on see süsteem paika pandud pangamaksu sisseviimine on tegelikult selline üsna riskantne asi sellepärast, et niimoodi võib-olla pangad keelduvad investeeringutest. ja on liikmesriike, eh, kes on selle asja sisse viinud, tõstatasid eh, ka väga olulisi küsimusi, see puudutab just nimelt avalikku poliitikat. et tegelikult on ju vaja kapitalimahutusi, on vaja luua eh, majanduskasvu, on vaja luua uusi töökohti Eh, aga tegelikult kõigepealt on vaja panna mm, eelarved korda, eelarvetes kord majja lüüa. on vaja, et jätkaks Euroopa Liidu kasv, nii nagu see oli aastal kaks, enne kahe tuhande kaheksandat aastat. sellepärast on vaja eh, hoolitseda eelarvete eest, vähendada võlgade kasv ja peatada võlgade kasv ja siis tuleb ka mm, majanduse taastumine. nii et, et siin on mitmesugused argumendid siis välja toodud, nendega võib nõustuda. nii et äh, ilmselt te teate äh, äh, neid maid, kus on viidud sisse pangamaksud, olete võib-olla kursis sellega, et sellele poliitikale liituvad ka teised poliitikad, eh, toetatakse väike keskmise suurusega ettevõtteid, töökohtade loomist. sest vaja on tegus-, tegeleda riski aspektiga pangamaksude puhul Eh, seda eh, teemat peaks laiendama, see peaks olema eh, harmoneeritud valdkond. nüüd kaks küsimust, mis esitati siin. ma ütleksin majandusteadlasena et kodus mina küll ei paneks mingisuguseid vähendu-, vahetuskursi eesmärke paika. E, igatahes see peaks toimuma finantsturul, see peaks toimuma sõltumatult. ja eh, niimoodi peaks tegelema ka Euroopa Keskpank. Euroopa Keskpank on sõltumatu organisatsioon Eh, ja poliitikud, ütleme, ECOFIN-i juht ei peaks siin eh, mitte mingisuguseid eh, soovitusi tegema vahetuskursside osas. meie ülesanne on tegutseda majanduspoliitilises keskkonnas, mis vaatamata vahetuskursile aitab kaasa töökohtade loomisele, majanduskasvule, aitab kaasa VKE-del tugevneda aitab kaasa sellele, et äh, meie rahva arvukus suureneb ja kui seda tehakse, siis äh, on väga hea. meil on vaja luua töökohti, meil on vaja rohkem lapsi. Te rääkisite ka eurovõlakirjast. mina isiklikult arvan, et tegemist on hea mõttega aga enne kui eh, eurovõlakirjadega välja tulla, on vaja luua turg eurovõlakirjade jaoks. me peaksime oma majas asjad korda tegema kõigepealt. ja sellepärast me ütlemegi, et majanduse juhtimine peab muutuma on vaja luua korralik stabiilsusmehhanism, on vaja tugevdada Eurotsooni ja kui see kõik on ära tehtud, kui on olemas tugevad tegijad, siis võib üles ehitada ka eurovõlakirjade turu. hea euro ja võlakirjade turu jaoks on meil vaja kõigepealt korralikku majandust. ma tänan teid, proua Lulling, ilusate sõnade eest, mis te mulle ütlesite. Ungari eesistujana ja eh, oma töös ECOFIN-i nõukogus tahab aidata kaasa lahenduse leidmisele selleks, et eh, lahendamata probleemid saaksid lahendatud. meil on vaja poliitilist kokkulepet, nii nagu te isegi ütlesite. paistab, et on kaks probleemi, millega tuleb tegeleda. kõigepealt välistingimused ja teine on siis võlg, mis on seotud üleminekufaasiga kõigepealt alustaksin mina kahepoolseid läbirääkimisi nende liikmesriikidega, nende ministritega, kelle toetus on hädavajalik selleks, et jõuda ühisele poliitilisele ähm, kokkuleppele Austria, äh, Prantsusmaa, Itaalia, Taani loomulikult Ühendkuningriik ja Rootsi. Neid tuleb kõiki kaasata, nende ministrid eh, peaksid jõudma kokkuleppele selles osas, mida on saavutatud ja eh, seda kõike peaks tegema kahepoolsete läbirääkimiste kaudu. ja niimoodi me jõuamegi siis eh, poliitilisele arusaamisele ja kokkuleppele maksustamise küsimustes. ja see on üks prioriteete ka Ungarile eesistujana. ja me töötame selle nimel, aitäh. ja nüüd on siis neli inimest veel, kes tahavad esitada küsimusi. Silvi, palun. Merci, monsieur le ministre. suur tänu, härra minister. esitan teile ühe praktilist laadi küsimuse olen paketi üks raportööridest. viimastes järeldustes on nõukogu otsustanud tööd majandusjuhtimise paketi osas kiirendada ja tahaksin teie tähelepanu juhtida sellele, et me võime palju kiiremini töötada ja selleks, et Euro-, eh, Ungari eesistumine oleks veelgi, veelgi edukam, oleks vaja eh, nõukogu positsioone tugevdada ja parlament muidugi peab arvestama, mis nõukogu teeb, aga tahaksin ikkagi teie tähelepanu juhtida, teie, teie tähelepanu juhtida sellele, et, et te, selle, et ei liiguks äh, vastupidises suunas soovitule. nimelt, mina käsitlesin oma raportis euro võlakirjade küsimust, sest väga tähtis on rääkida sellest ka siin komisjonis ja parlamendis ja täiskogul ja võib-olla te arvate, et need küsimused lahenevad iseenesest, aga mulle tundub küll, et see nii ei lähe. kindlasti on vaja eh, püüda kombineerida nii distsipliini kui ka uute instrumentide loomist ja ma tahaksin teada, mis teie arvate Brügeli äh, töögrupi äh, ettepanekutest ja äh, nendest sinistest võlakirjadest. Ähm, arvestades praegust olukorda, kui soovitakse reeglite täpsemat järgimist ja nüüd äh, härra Langen, härra Kaaras teatasid äh, üht, üsna hilja, et nad tahavad äh, võtta sõna, aga siiski sõna nendele. suur tänu. ma olen siin, vaadake minu poole. härra, ütleb härra Lämberts. mina tahaksin äh, kõigepealt rääkida sellest eesõnast maksustamisest, taxation kui me nüüd maksustamise osas oleme kõik ühel meelel, me võime olla ühel meelel siis, kui me saame kokkuleppe eh, eelarve küsimustes. aga üks asi, eh, see puudutab finantssektorit. me teame, et üks maks võiks olla finantsteenuste maksustamine, see on niisugune eh, kontsept, kontseptsioon, mida tuleb alles täpselt sõnastada mõned on tulnud niisuguse ettepanekuga välja, ma tahaksin teada, mida teie sellest arvate ja teiseks, mulle tundub, et Ungari on astunud niisuguse julge sammu eh, eh, eh, ettevõtete maksustamise osas, kuidas me võime olla kindlad, et just hargmaised ettevõtted maksavad oma makse ja kuidas me saame võidelda maksupettuste vastu? Need küsimused ei ole üldse, eh, küsimus võib olla lihtne, aga vastus on keeruline. nii et, et kolm eesmärki. kuidas eh, teie eh, kuidas teie kavatsete nendega tegeleda ja kuidas te saate öelda, et Ungari oli edukas eesistuja? nüüd siis rääkige avaliku sektori võlast, aga tegelikult minu arvates veel suuremaks probleemiks on erasektori võlg ja mida selles osas saab Euroopa tasemel ära teha? ja ma tahaksin natukene jätkata sealt, mida ütles Silvi. me kõigepealt peaksime vaatama, mis toimub eh, majapidamistes. ja mulle tundub, et eh, me peame ikkagi tegutsema koos. Eh, igatahes on nüüd väga kena, kui me kõik kodus asjaksid korda ajame, aga, aga, aga ega siis maailm seisma ei jää Ehm, me peame tegelema investeeringutega isegi sel ajal, kui me oma kodus korda majja lööme. suur tänu Eh, järgmine kõneleja. ma tahaksin nime, eh, jätkata sealt, mida ütles eh, proua Goulart, tegemist on majandusjuhtimise paketiga. väga oluline on, et te kohe väga kiiresti võtaksite arvesse parlamendi seisukohta, sest me tahaksime, et juunis saavutataks kokkulepe. oluline on see meie kõikide jaoks ja sellepärast pidage siis meeles, mida ütles proua Goulart et eh, siis eh, ärge olge väga jäigad oma arvamustes, eh, vaadake, mida tahab parlament. parlamendi jaoks on äärmiselt oluline, et me saaksime mandaadi kõigepealt oma oma komisjonist, et me saaksime neid läbirääkimisi pidada ja tegelikult me saame palju kiiremini edasi liikuda, sellepärast et parlament on teinud ära oma töö, on oluline, et meid arvestatakse töörühma eh, seisukohast ja niimoodi me saavutame edu. suur tänu ja ma tahaksin nüüd kinnitada üle või rõhutada seda, et eh, et ma tahaksin teada, kas tõepoolest teie olete Ungaris samamoodi eh, toetavad finantsteenuste maksu osas, nagu seda oli eesistumise ajal Belgia. nüüd vastused. kõigepealt vastaksin kõigepealt proua Kularile töö kiirendamine. selle kuue õigusloomelise ettepaneku osas, e, mille osas me peame e, jõudma ühisele otsusele, siis kõik ametlikud ja mitteametlikud läbirääkimised nõukogu ja e, komisjoni ja parlamendi vahel peavad olema tõhusad, see tähendab, et me peame leidma nutikad kompromissid. ja kui ma ütlen nüüd, et meil on vaja nutikaid kompromisse, siis meil on vaja tegutseda ka kiiresti, aga me ei pea mitte kiirustama. me peame jõudma kavalate kompromissideni ja just nimelt nende nimel on vaja töötada. otsused on vaja ette valmistada nii ametlikul kui mitteametlikul tasemel ja ma olen nõus proua Kulaariga. et tõepoolest eh, riikide valitsused ja ka eh, Eurotsoonis astutavad sammud need peavad kõik olema käsikäes. tooksin teile ühe lihtsa näite ja e, tsiteerin siin John Keynesi. E, pangamaks oli vaja kümnes liikmesriigis ja see on oluline halbadel aegadel peaks see äh, aitama leevendada eelarve defitsiiti. see tähendab, et praegusel hetkel on äh, pangandusmaks asi, mis äh, toetab liikmesriikide eelarveid. aga kui ajad on head, siis pangamaks peaks looma reservi järgmisteks halbadeks aegadeks ja ma tuletaksin teile meelde, et Keins ütles, et ah, halbadel aegadel on vaja kulutada rohkem ja headel aegadel me peame panema raha sukasäärde halbade aegade jaoks ja üheksakümnendatel aastatel me uskusime, et enam ei tule finants- ja majanduskriise, nii nagu ütlesid ameeriklased. aga e, seitsmendal novembril kukkus Nasdaq kokku ja kahe tuhande esimese ja kahe tuhande kolmanda aasta vahel oli meil USA kriis ja nüüd oktoobris oli jälle uus kriis. nii et proua Lambert, mis puudutab pangandusmaksu, siis eh, minu ettepanek on selline, et me peaksime mõtlema just nimelt Keinsi eh, nagu raamistikus, me peame kõigepealt oma eh, kodus korra majja lööma, peaksime mõtlema eelarvele, aga siis vahepeal eh, peaks kasutama pangamaksu selleks, et kriisist üle saada et oleks võimalik luua töökohti ja majanduskasvu, e, siis kasutagem seda pangamaksu e, selle ajani, kuni jälle hakkab päike paistma, e, selleks, et oleks võimalik vältida uusi kriise ja kui tõepoolest niimoodi läheb, siis äh, olles üles saanud praegusest kriisist, on meil järgmise jaoks juba olemas reservid. suur tänu, et te nimetasite siin ka äh, ettevõtete. Sára vezettükbe 2000. see on äh, meede, mis on mõeldud väikese keskmise suurusega ettevõtetele. esimesel juulil kahe tuhande kümnendal aastal viidi see sisse ja esimesed kogemused on olnud päris positiivsed meil on vaja mõelda ka tulumaksu peale, äh, selle peale, kuidas suurendada sissetulekuid äh, selleks, et luua rohkem töökohti ja meelitada inimesi investeerima. mis puudutab äh, rahvusvaheliste ettevõtete investeeringuid, siis Euroopa Liidul on ähm, väga korralikult äh, reeglid paika pandud, meil on määrused, millest peavad kõik kinni pidama. ma olen nõus, et äh, maailm ei oota meid järele maailm ei oota meid järele selleks, et me saaksime oma eelarveprobleemid lahendada, meil on vaja kasvada, meil on vaja luua töökohti ka sellel ajal. Need on need kaks meedet, mida me peaksime samaaegselt kasutama ja ma olen veendunud, et äh, ECOFIN-i nõukogu keskendub äh, rohkem tasakaalustamismeedetele ja majandusjuhtimisele. ja ka ennetavatele ja võib-olla ka korrigeerivatele meetmetele majandusjuhtimise sees ja teised nõukogud nagu Konkurentsivõime Nõukogu keskenduvad siis pigem investeeringutele järgmise kümne aasta jooksul. ma olen samuti nõus sellega, et nõukogu ja parlament ei sõltu üksteisest. ja tahaksin korrata seda, mida ütlesin enne. me peame kasutama ära kõiki ametlikke ja mitteametlikke vahendeid kolme institutsiooni vahel sildade ehitamiseks parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel siis. ja meil tuleb kuue õigusloomelise projekti jaoks siis tõesti leida äh, kooskõla selleks, et siis vastu võtta ühine otsus, siis härra Pulmanil oli veel see küsimus minu arvamuse kohta ECOFIN-i eesistujana finantsteenuste maksu kohta. mina usun, et meil tuleb seda küsimust põhjalikult analüüsida ja siis saame me otsustada, kas finantssektor, kaasa arvatud börsid ja kindlustusfirmad, siis me saame mõelda, kas meil on vaja maksu ja me teame, et teatud valdkondades me ei tegutse üksi, mis puudutab finantstehingumaksu, siis jah, Euroopa Liit on tõesti üks tähtsamaid äh, kauplemiskohti maailma majanduses. ja kui meil on võimalik jõuda G kahekümne tasemel ühisele kokkuleppele finantstehingute osas, siis see oleks tegelikult tagatiseks ka Euroopa Liidu jaoks, nii et ma usun, et me peaksime arvestama kahte aspekti. esiteks, kriis sai alguse finantssektorist ja teiseks, ja kohe lõpetan, proua esimees, meil tuleks see uus maks sisse viia ainult äh, siis, kui me selle maksuga ei hakkaks saagima oksa, millal me istume. seepärast tuleb meil olukorda põhjalikult analüüsida, mõelda, kas meil on vaja uut maksu ja siis me saaksime rääkida, kas see uus lahendus oleks pangandusmaks või finantsteenuste maks. suur tänu! tahtsin lihtsalt öelda, et Äh, asjade kiiresti tegemine on endaga kaasa toonud mitmeid äh, eravestlusi, aga siiski kordaksin, kuna seda koosolekut kantakse üle, mida olen öelnud, et majandus- ja rahanduskomisjon tegutseb ainult kiiresti ja tihti kurdetakse selle üle. ja me kohe kindlasti ei kavatse aega veeta, teeme oma tööd pühendunult, aga tõhusalt ja kiirelt nagu alati. on veel neli inimest, kes soovisid sõna saada, sest inimesi muudkui lisandub ja annan kõigile neljale sõna. Verne Langel, Otmar Karas, härra Tussas ja Ildiko Konperes. Te kõik neli saate kohe esitada oma küsimuse. Werner Langen, palun. jah, suur tänu, proua esimees, suur tänu, härra minister. mul on küsimus, mis puudutab äh, arutelusid äh, nõukogu töögrupis. ma istun siin, ütleb härra Langen. Äh, ehk siis, mis puudutab siis tuletusinstrumentide reguleerimist. Belgia eesistujamaana tegi juba omad ettepanekud, Ungari võttis need üle ja seal torkavad silma mõned asjad. esiteks, et nõukogu läbirääkimiste käigul ei kavatse kaasata mitte börsiväliseid tuletusinstrumente, vaid kõiki ja keegi ei ole seda arutanud ega ka mõistlikult põhjendanud siiani, miks. ja teiseks, üha rohkem palutakse erandeid, olgu siis tegemist energiaga, kinnisvarasektoriga, avaliku sektori pankadega kõik tahavad erandeid saada ja kolmandaks see tehingute register, selle saab sisse viia õigeaegselt alles siis, kui meil on olemas kogu informatsioon tuletisinstrumentide kohta. Need praegu juba olemasolevad erasektori tuletisinstrumentide registrid siis kaasatakse võib-olla äh, nüüd olen kuulnud aga nõukogult, et on väga auahne eesmärk välja töötada ühine poliitiline eesmärk selles väga raskes küsimuses ja et seal on terve rida asju, milles pole jõutud kokkuleppele ja et see dokument soovitakse vastu võtta juba kevadiseks ülemkoguks. tahaksin teada, kuidas te kavatsete seda teha ja kuidas te kavatsete samal ajal veel ka parlamendi seisukohta arvestada, sellepärast et tegemist on kaasotsustamismenetlusega ja siiamaani oleme me lähtunud ühistest standarditest ja toetanud pigem komisjoni ettepanekut ja kui nõukogu nüüd hakkab täiesti teises suunas liikuma, siis võib see endaga kaasa tuua väga suuri lõhesid ja ma kardan, et Ungari eesistumise ajal ta seda lõhet äh, kaotada ei saa. Otmar Karas, palun järgmisena. jah, härra minister, mul on järgmine küsimus lühidalt. esiteks, ma oleksin teie käest teada tahtnud, millal rahandusministrid lõpetavad blokaadi äh, komisjoni osa selles osas, mis puudutab äh, päästesirmi, kaitsesirmi ja ma tahaksin teada, millal me võime arvestada äh, kaitsesirmi vahendite suurendamisega. teiseks, kas te kavatsete võidelda selle eest, et kaitsesirmi neist saab selline Euroopa Liidu ühissirm, mitte valitsuste tasandil juhitatav ähm, meede ja kolmandaks, te olete mitu korda rääkinud pangandusmaksust. kas mitte Ungari ega teiste riikide näide ei näita väga selgelt, et äh, erineva suurusega pangandusmaksud toovad endaga kaasa konkurentsimoonutusi ja kas te ei leia, et meil oleks vaja ühiseid äh, makse? jah, te ütlete, et selliste lõivude sisseviimine ei ole hea, aga kas Ungari erimaks ei näita, et äh, et te tegelikult toote endaga kaasa konkurentsi moonutamise, kui te niimoodi oma riigi firmasid eelistate ja välismaised, mitte isegi, kui nad on Euroopa Liidust pärit. härra Suusas ja Viki, kas sul oli väga lühike küsimus? jah, härra minister, kahe tuhande kümnendal aastal Euroopa Liidu liikmesriikide brutovõlg oli kaheksakümmend viis protsenti SKT-st ja tulemuseks on nüüd see, et SKT võlg jääb ka järgnevatel aastatel väga kõrgeks ja töökohad on ohus. mõndades liikmesriikides on noorte tööpuudus juba nelikümmend protsenti väga paljud inimesed Euroopa Liidus elavad allpool vaesuspiiri ja seepärast tahaksin teilt küsida, kas te saate meile öelda, kas Ungari eesistumise raames või ka ECOFIN-i nõukogu koosolekutel räägitakse sellistest küsimustest nagu need riigid, millel on väga suur võlakoorem kas nendele liikmesriikidele antakse rohkem aega võlgade tagasimaksmiseks, teiseks, kas äh, laenude intress äh, langetatakse ja kas tõesti on mingeid Euroopa mehhanisme, millega kavatsetakse neid riike aidata? okei okay., very quickly Vicky and then hästi väga lühidalt Vicky ja siis Ildiko jah, tulin tagasi selle juurde, mida te rääkisite pangamaksudest. ma sain aru, et te tsiteerisite Keynes'i ja ütlesite, et tema käskis halbadel aegadel rohkem kulutada ja headel aegadel raha koguda. minu arvates loogika Keynes'i taga on see, et buumiaeg, buumiaegade loogika ehk et maks, et tuleks kulutada just halbadel aegadel, kuid nüüd näeme, et et ähm, halbadel aegadel erasektoris palgad äh, langevad, samal ajal aga avalikus sektoris mitte, nii et äh, mis on teie arvamus selle suure ja kasvava lõhe vahel era- ja panga, era- ja avaliku sektori vahel? aitäh, Ildiko, palun! Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a miniszter úrnak a bevezető gondolatait és az eddig... Suur tänu! Suur tänu ka teie sissejuhatavate sõnade eest ja kõikide eelnevate vastuste eest, mis andsite minu kolleegide küsimustele. me kõik teame, et imesid ei juhtu kuue kuu jooksul aga me peaksime siiski andma endast kõik, et lahendada väljakutsed, mis seisavad meie ees. on täiesti selge, et meil ei ole ime, meil ei ole ainuõiget lahendust, see puudutab nii finantstehingumaksu kui ka eurovõlakirjade küsimust või ka majanduspoliitikat üleüldse. ma olen väga tänulik, et äh, Ungari eesistujamaana on pööranud suurt tähelepanu ka Euroopa Parlamendi saadikutega arvestamisega. Te mainisite siin võtmesõnasid majanduspoliitika kohta, kuid me teame, et rõhuasetused erinevates liikmesriikides on erinevad. Te rääkisite siin demograafiast, tööhõivest äh,, majanduslikust tasakaalustamatusest. jah, tihti need küsimused on üksteisega vastuolus ja väga raske on neid äh, ühes suunas edasi viia. Teil oli suurepärane kava. see oli üheksakümne kaheksanda, kahe tuhandenda aasta kava ja nüüd te olete selle uuesti tõstatanud. kuidas see äh, Eh, majandusliku mootori kava siis meid nüüd aitaks ja kuidas aitaks just eh, erasektorit? Eh, kuidas oleks võimalik sellest teha majanduse mootor ja tööhõive mootor, ehk et väikese ja keskmise suurusega ettevõtted oleksid meie tulevase edu tagamise keskmes ja kuidas see puudutab Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat um,? Um, engedjék meg, hogy um, Tutsas képviselő úr. Eh, palun lubage mul vastata siis nendele küsimustele. kõigepealt räägiksime teri-, tuletusinstrumentidest. ja räägiks siis börsivälistest tuletisinstrumentidest. meie esimene prioriteet on sisse viia suurenenud läbipaistvus kui läbipaistvust ei ole, siis eh, on tulemuseks ka ähmased tehingud. aga meie tahaksime, et meie mm, kohustused, mis me oleme endale võtnud eh, G kahekümne raames, eh, oleksid edukad. ja et meie lahendus oleks umbes samasugune nagu see, mida tehti Ühendriikides meil on vaja üldist lähenemist. ja püüaksime selle üldise lähenemiseni jõuda märtsikuus. ja panna siis paika kokkuleppe raamistiku. nii et, et see puudutaks siis mitte ainult tuletisinstrumente, vaid börssi üldiselt. nüüd härra Kaaras võib-olla te eh, sõnastaksite oma küsimuse ringi. Teie küsisite eh, pangamaksu kohta, vastus on lühikene. mõnedes maades on leitud lahendused, seal eh, maksustatakse manke ja loomulikult kõige paremini tean ma seda, kuidas seda tehakse Ungaris ja ei ole mitte mingisugust vahet, kas tegemist on kodumaise või välismaise pangaga, me ei, ei tee nendel mitte mingit vahet. Ungaris on pangamaks niisugune, mis puudutab kõiki ettevõtteid, kes on finantssektoris, kas siis on tegemist pangaga või mingi teise finantsasutusega Ungari eh, kõige suurem pank on oh, Ungari eh, omanduses ja see maksab ka kõige rohkem meie riigieelarves. see asi ongi nii lihtne, nii et, et mingisugust vahetegemist ei ole eh, erinevate mm, riikide omandus vahel. nii et, et Karas, võib-olla te, härra Karas, võib-olla te esitaksite oma küsimuse uuesti, see, mis puudutab neid äh, Ehm, ennetavaid ehm, kilpe. ma tahtsin teada, millal Ecofin kavatseb tegeleda selle komisjoni ettepanekuga euro, euro kaitsekilpi tugevdada ja süvendada, see otsus pidi vastu võetama juba eelmisel esmaspäeval, aga see võeti lükati edasi ja ma tahaksin teada, millal muutub see valitsuste vahelisest projektist Euroopa tasandil projektiks? igen, képviselő, köszönöm szépen, akkor... Suur tänu! Nüüd ma sain asjast aru ECOFIN-i nõukogu ja teised institutsioonid töötavad vastutustundlikult koos stabiilsusmehhanismi kallal, et oleks tõepoolest pidev mehhanism olemas aga praegusel hetkel ei ole veel langetatud lõplikku otsust ei ECOFINis ega parlamendis ja praegusel hetkel me siis osaleme aruteludes, me tuleme välja oma arvamustega. Eh, siis ka eh, härra Juncker on sel teemal sõna võtnud eh, just nimelt Eurotsooni nimel, nii et me töötame ECOFINis nende asjade kallal. teema on oluline see on oluline meie prioriteetide seisukohast. aga see lahendatakse valitsuste vahelise otsusena lugupeetud parlamendiliige, see äh, olukord, mida te kirjeldasite, äh, tööpuudus üle kümne protsendi, et riigivõlg suureneb et selle taga on madal ju, majanduskasv, tõesti, me tõepoolest teame, et see niimoodi on, oleks vaja olukorda parandada just nimelt stabiilsusmehhanismi ülesehitamise kaudu ja ka teiste õigusloomeliste ettepanekute kaudu, mis praegu meie ees laual on. aga minu äh, arvamus on selline, et kuigi meil on ühised probleemid, siis kakskümmend seitse liikmesriiki ja eurotsooni liikmed, nendel on ühised probleemid. aga lahendused võivad olla konkreetsed ja täiesti unikaalsed iga riigi jaoks sest et ei ole võimalik leida niisugust lahendust, mis rahuldaks kõiki, nii et, et eh, selline mm, ühtne lahendus eh, paistab, ei ole võimalik ja märtsi lõpuks on meil vaja tulla välja eh, soovitustega kõikidele liikmesriikidele ja just niisuguseid asju me hakkame pakkuma välja, mis on oluline antud liikmesriigi jaoks, mis puudutab konkreetselt neid. Euroopa Liidus on näiteks nii, et kui te soovite astuda vastu Aasia konkurentidele siis meie probleemid on ühised. Äh, meil on vaja, et tööhõive oleks kuuskümmend viis protsenti, aga äh, näiteks äh, näiteks Hiinas on tööhõive määr kaheksakümmend viis protsenti, USA-s on see seitsekümmend viis protsenti. nii et just nimelt see nõrk majanduskasv, väike konkurentsivõime ja väike tööhõive, need on need meie probleemid. ja see toob kaasa, nendest asjadest tulenevad meie mm, kõrged töötuse määrad. aga vastused peavad olema eh, liikmesriikide struktuurireformidele Ehm, individuaalsed, nad on konkreetselt liikmesriigi jaoks välja töötatud, nagu ma ütlesin, ei ole niisugust lahendust, mis sobiks kõikidele. Euroopa on väga mitmekesine ja me peame kahendama mitmesuguseid lahendusi ühiste probleemide puhul. aga nüüd tulles Keinsi juurde tagasi. erasektor erasektor reageeris kiiremini. erasektoris langesid eh, erasektor suutis kuue kuni üheksa kuuga eh, reageerida, eh, algas uuesti majanduskasv nendes sektorites ja see ei peegeldu otsemaid eh, eh, tööhõives, on vaja eh, struktuurimuutusi ja just avalikus sektoris on asjad aeglasemad. kui me viimasel kümnendil oleksime edukalt suutnud luua mehhanisme niisugusi, nagu tõi välja Keynes, oleks loonud reserve Eh, kui me oleksime järginud tema nõuandeid, eh, siis eh, see Euroopa või Eurotriumfi aasta kü kümme oleks pidanud olema ka nende reservide loomise aastakümneks. aga seda ei tehtud ma tänan teid teie küsimuste eest. võib-olla ma olen natukene kallutatud, sest ma ikkagi e-, esindan Ungari majandusministrit. E, me oleme kümne, viimasel kümnendil arenenud väga edukalt ja meie edu taga oli see, et me andsime nii-öelda hapniku manööverdusruumi e, VKE-dele, andsime nendele e, toetusi, et nad saaksid invest-, teha kapitalimahutusi, et nad saaksid luua töökohti. E, seitsekümmend protsenti erasektori töökohtadest ongi just VKE-des ja Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia on pannud paika õiged eesmärgid. eesmärgiks on tööpuuduse suurendamine, hariduse edendamine. ja just nimelt niisugused plaanid ja niisugused eesmärgid on ka meil. suur tänu me suutsime neljateistkümnele küsimusele vastata ja suure huviga ootame teiega uusi kohtumisi ilmselt eesistumise lõpus. ma ei saa küll öelda, et Ungari pole sugugi soovinud kõrgetasemelisi kohtumisi korraldada, sest äh, ja, ja, ja sel alal on ka tööd tehtud, ma loodan, et te ka saavutusteni jõuate, tänan. If you just uh,, we'll just have a couple of minutes. teeme nüüd paar minutit pausi ja siis ma saan ka härra ministrile head aega öelda Okay, if you could settle down because palun võtke nüüd kohad sisse, sest me ei taha kaotada aega. meil on veel vaja kuus raportit läbi arutada. Need puudutavad siis majandusjuhtimise paketti ja palun asuke kohtadele. meil toimub ühisarutelu neli, päevakorrapunktid neli, viis, kuus, seitse, kaheksa lähevad koos arutelule ja kõigepealt saab sõna raportöör proua Wortmann Kool, siis kolleeg Feio, siis kolleeg Ferreira, Silvi Kular ja lõpuks proua Ford proua Votman-Kool, palun, sõna on teil. suur tänu. ma usun, et ma saan kõigi raportööride nimel öelda, et me ootame majandus- ja rahanduskomisjoni esimest avalikku arutelu suure huviga eh, oma raportite asjus. me oleme ette valmistanud oma raportid heas koostöös, me oleme pidanud mitmeid kohtumisi äh, ja omavahel oleme ka arutanud neid küsimusi, välja selgitamaks, milline võiks olla parim Euroopa Parlamendi seisukoht. ootan suure huviga meie töö jätkumist, mis on avatud ja konstruktiivne mitte ainult raportööride vahel, aga loomulikult kogu komisjonis. me peame koostööd tegema selleks, et välja kujundada parlamendi tugevad positsioonid komisjoni ja nõukogu vastas, sest tegemist on väga olulise õigusloomulise paketiga meie parlamendi koosseisu töö ajal ja äh, samas on ka tegemist esimese juhtumiga, kus saame nimetatud teemal kaasotsustajana kaasa rääkida. kuus ettepanekut äh, kuuluvad ühte paketti, nii tuleb neid ka käsitleda. parlamenti ei pea mitte kaasotsustusraportite puhul informeerima ainult, vaid kõikide raportite puhul tuleb parlamendile samuti informatsiooni anda ning ma ootan suure huviga töö jätkumist, kui meie protseduurid on paika pandud. meil on ajakava paketi väljatöötamiseks juunis, aga see sõltub ka nõukogu suhtumisest, kas nad on avatud, on valmis kõige olulisemaid teemasid arutama, neid teemasid, mis on tähtsad Euroopa Parlamendile. sest ainult nii on võimalik juuniks ka tulemusi saavutada. meie raportööridena jõudsime ühes seisukohtadele võtmeküsimustes, aga täpsustada on vaja veel meie lähenemist, üldist lähenemist eh, ja seda, kuidas see siis väljenduks tulevastes õigusaktides. tahaksin välja tuua neli ühisseisukohta ja neid eh, punkte ka, millest, mida ma käsitlesin oma stabiilsuse kasvupakti raportist. kõigepealt on vaja ühenduse meetodit ja Euroopa Komisjoni tugevat rolli. me ei taha, et äh, toimuks poliitiline lehmakauplemine liikmesriikide vahel nõukogus ja äh, ülemkogus. me teame, mis sellest on saanud eelnevatel aastatel, seega ühenduse meetodit oleks vaja tõhustada. oma raportis rääkisin ka äh, vastupidisest kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamisest, ma võtsin selle mõtte sisse selleks, et äh, preventiivne tegevus muutuks automaatseks ning samuti leiate te kõigis raportites Euroopa Komisjoni instrumentide äh, soovitusi selleks, et komisjon saaks juba meetmeid ennetavalt võtta. samuti rõhutan teavitamisvajadust, kui on näha, et liikmesriigid on kõrvale kaldunud oma keskpikkadest eel eelarve eesmärkidest. samuti tuleb eh, sidet hoida Euroopa Keskpangaga, tõhustada statistikat, parandada statistikat ning oma raportis rõhutan ka eelkõige ennetava aspekti tähtsustamist ja just seda ja, ja selle preventiivse tegevuse vajadust äh, kriisi varajases etapis, kui tegemist on näha, et eelarve defitsiit muutub liiga suureks. selle paketiga soovime me saavutada majanduskasvu ja töökohti rohkem oma kodanikele, me tahame tõhustada ka liikmesriikide konkurentsivõimet ja sotsiaalset stabiilsust suurendada. ja seetõttu ongi meil vaja stabiilset fiskaalpoliitikat. samuti tuleb võlapoliitikat ja riigieelarve defitsiiti reguleerida. ja selle saavutamiseks on vaja tugevat majandusjuhtimist, järelevalvesüsteemi seoses strateegia kaks tuhat kakskümmend. me teame, et kõik need aspektid on veel nõrgad, aga neid tuleb tugevdada, see aitab vältida ka tõsiseid probleeme ja oma raportis olen sisse võtnud ka Euroopa poolaasta mõtte, mis peaks sisalduma õigusaktides. me ei pea nõudma mitte ainult liikmesriikidelt oma eh, eesmärkidest kindlat kinnipidamist, vaid peame täpsustama ka Euroopa Parlamendi ning liikmesriikide parlamentide rolli selles protsessis. tugev järelevalve mitte ainult seoses stabiilsus- ja kasvupaktiga, aga makromajanduslikust aspektist lähtudes samuti seoses strateegiaga kaks tuhat kakskümmend. mitte ainult Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid peavad olema kaasatud protsessi, vaid sotsiaalpartnereid tuleb paremini kaasata samuti kõigist selle, kõigest sellest saate lugeda minu raportis. ja neljas oluline punkt, liikmesriikide vastutust tuleb suurendada. ülioluline on see, et majandusjuhtimine muutuks ühise vastutuse objektiks liikmesriikides, et liikmesriikide parlamendid tunneksid vastutust. praegusel hetkel oleks tegemist justkui administratiivprotsessiga, igasugused lähenemis- ja ref-, reformiprogrammid tuleb välja töötada ja Brüsselisse saata ühest küljest ja teisest küljest äh, vastutavad valitsused ikka veel eelarvemenetluse eest parlamentides, aga järjepidevust ei ole alati tagatud, seega olen võtnud sisse oma raportis vajaduse suurema avalikustamise järele, nimelt parlamendid peavad riikide stabiilsusprogrammi heaks kiitma, samuti on vaja sõltumatut statistikat avalik, avalikku arutelu liikmesriikides ja nende parlamentides eelarvepoliitika üle. räägin ka stabiilsus ja kasvupakti eesmärkide sätestamist liikmesriikide seaduses ja seetõttu ootan suure huviga eh, vastavasisulist diskussiooni. usun, et see aitab tagada ka liikmesriikide huvitatuse pühendumise nende küsimuste lahendamisele. tähtis oleks, et kõik need ettepanekud kajastuksid õig-, äh, seaduse tekstides ja seetõttu on vaja täiendavaid arutelusid ka siin meie parlamendis. ennetav pool eelarvepoliitikas ja keskpikas perspektiivis on väga tähtis ja seetõttu rääkisime ettevaatlikkust fiskaalpoliitikast. selle teema äh, kohalt olen avatud ettepanekutele, see vajab täpsustamist, sest see puudutab liikmesriikide kohanemisvõimet seoses keskpikkade eesmä-, eelarve eesmärkidega ja need ei ole sugugi äh, Ehm, mingisugused üle-euroopalised eesmärgid, vaid liikmesriikidel peavad olema oma keskpikad eelarve eesmärgid. järgmiseks olen välja toonud tekstis ka selle, et me ei pea mitte ainult hindama äh, võlgnevuse profiili, aga ka seda, kuidas võlad mõjutavad riigi rahandust. seda tuleb palju rohkem arvestada ja Euroopa Keskpangaga peetavad kõnelused on samuti olulised. Nende arvates muide on liikmesriikidel direktiivis praegu veel liiga palju manööverdamisvõimalusi, eh, on võimalusi vältida defitsiidi kriteeriume ja eh, mina praegu Euroopa Komisjoni vastavaid ettepanekuid ei puudutanud, sest äh, mind huvitavad ka liikmesriikide hinnangud. Need aitavad selgitada, millised eesmärgid meil on. rääkides majanduslanguse perioodist, siis äh, niisugusel perioodil peab lähenemiskriteerium olema äh, paremini kohaldatav ning investeeringud liikmesriikides vajavad samuti kaalumist. jällegi jätsin siin komisjoni teksti puutumata. Euroopa Komisjoni ettepanekus juba öeldakse, et kohanemistingimuste määramisel ja Äh, oluliste struktuuriformide läbiviimisel, mis aitavad kulusid kokku hoida ning majanduskasvu suurendada. Äh, neid tuleb analüüsida ja äh, ma arvan, et seda on, on vaja teha, ma jätsin selle ettepaneku puudutamata komisjoni tekstis ja praegusel hetkel olekski see kogu minu sissejuhatus, aga ikkagi tahan veel rõhutada, et ma keskendusin tervele õigusloome paketile, kuigi me teame, et see on tegelikult, et, et selles paketis on üks nurgakivi, mis on kõige tähtsam, see aitab meil kriisidega toime tulla, samuti on väga tähtsad aluslepingute muudatused ja Euroopa Komisjoni roll. just need aspektid on kogu paketi vundamendiks ja ma ootan suure huviga edasisi kõnelusi, tänan. Thank you very much, Mr Feo. suur tänu, härra Feio, palun. Sharon, eu queria começar por, neste momento. Não. alustaksin sellest, et tänaksin kõiki abistajaid, eriti sekretäriaati. et üldse raport valmis sai praegusel ajahetkel tegemist on loomulikult kuue eh, raporti komplektiga, nii nagu siin juba eelkõneleja ütles, kus arvestatakse, eh, mis meie maades toimub, meil on vaja leida institutsionaalsed mehhanismid kriisi lahendamiseks ja me peame mõtlema ka tulevikukriiside peale, kuidas nendega hakkama saada. Eh, oma raportis käsitlesin ma eelarve puudujäägi menetluse rakendamise, tähendab mehhanisme. kõigepealt me peame vaatama seda, mida ütlevad aluslepingud ja tegelikult aluslepingud ei anna võimalust teiseseks eh, seadusandluseks. excessivos. É um passo importante na medida em que tegemist on olulise sammuga edasi, selleks, et finantsstabiilsust Eurotsoonis ja teistes riikides tagada, tuleb arvestada mitte ainult eelarve puudujääki, vaid samuti võlgasid. Need muudatusettepanekud, mis ma tegin raporti kohta, puudutavad järgmisi küsimusi. kõigepealt riigivõla vähendamise reguleerimine. komisjon tegi ettepaneku seitsmeprotsendilist vähendamist liikmesriikidele, kes on ületanud eh, ette nähtud protsenti, aga mina lahendaksin selle teistmoodi, ütleksin, et eh, üks kahekümnendik oleks võib-olla aastas või null koma kaks protsenti oleks äh, keskmine protsent aastas. aga muidugi seda tuleb arutada, me oleme sellest ka rääkinud, oli neid, kes sooviksid seda küsimust teistmoodi reguleerida, teised sooviksid nende reeglite palju rake-, rangemat kohaldamist komisjoni poolt. teine element, millest ma tahaksin kõnelda, oma tekstis on eh, nimelt eh, tähtaegade lühendamine. aluslepingus on räägitud tähtaegade vähendamisest eh, info edastamise puhul, mida antakse liikmesriikidelt. ja see aluslepingu korrigeerimise etapis tuleks ikkagi saavutada maksimaalne tähtaeg, arvestades siis eh, neid perioode, mille jooksul liikmesriigid võivad raskustesse sattuda. kolmandaks tahaksin rääkida trahvidest. trahvid peaksid minema stabiilsusfondi või siis seda asendavasse fondi tagades solidaarsuspõhimõtte Eurotsoonis ja kogu Euroopa Liidus. neljandaks, üks vastuolulisi küsimusi selles raportis oli seotud sellega, et me ei arvesta, mida lähevad, mida lähevad maksma pensionireformid, liigse eelarve puudujäägi puhul. komisjon on seda arutanud ja on neid, kes arvavad, et et on ka muid kulutusi, mida võib vähendada. mina tahaksin jääda Euroopa Komisjoni esialgse ettepaneku juurde ja oma raportis panen rõhku pigem Euroopa parlamendi suuremale kaasamisele aruteludesse. räägin siin avalikust arutelust ja võimalusest küsida või paluda ka liikmesriikidel oma majandus- ja rahanduspoliitikat selgitada meile siin parlamendikomisjonis. ka mind huvitab mida arvavad teised kolleegid. eelkõige tuleb arvestada, et ülemäärase riigi, riigieelarve vähendamisel on eel, eelkõige vaja arvestada protsessi rütmi ja tahaksin öelda ka, et tegemist on minu raport on ainult üks element kogu protsessist, mis puudutab siis majandusjuhtumist, me räägime siin stabiilsuse kasvupaktist, uuenduslikest meetmetest makromajanduse tasandil, aga väga tähtis on see, et meil oleks nii-öelda üldine arusaam majandusjuhtimisest, meil on veel tähtsaid teemasid, mida siin küll äh, pole käsitletud, nimelt komisjoni esi-, esinejani juba ütles, et me peame rääkima ka eurovõlakirjadest. meil on ka äh, kavatsus äh, sel teemal kuulamine korraldada, aga peab ütlema, et fraktsioonid suhtuvad sellesse küsimusse erinevalt ja seetõttu arvan, et tuleks sillutada teed institutsioonide rolli tugevdamisele, meil peab olema jõuline poliitiline vastus ka majandusprobleemidele. majandusliit muide on väga palju edasi arenenud, aga poliitiline liit Euroopa Liidus on äh, maha jäänud nendest arengutest ja seetõttu äh, peaks Euroopa Parlament aktiivsemalt tegutsema, et läbi viia struktuurireformid, mis toimuvad ka Euro-, Euroopa Liidu liikmesriikides ja mis on vajalikud kasvu- ja stabiilsuspakti jaoks. täna me vaatame majandusjuhtimise paketti. aga peab arvestama, et äh, osa liikmesriike pole oma majandust vajalikul määral veel reforminud. seetõttu ütleksin, et Euroopa Parlament on olnud väga aktiiv nendes küsimustes ja see, ja ma olen sellega rahul. nimelt on varem nendel teemadel raporteid koostatud, täna arutame kuute raportit ja, ja seetõttu ma ei saa aru, mikspärast ülemkogul ei räägita sellest, mis parlament on teinud. usun, loodan, et nõukogu ükskord oma suhtumist muudab ja loodetavasti saame jätkata tööd oma kuue äh, raporti ettepanekuga, raporti projektiga, neli on seotud kaasotsustusmenetlusega ja nad on kõik osa ühest ja suurest olulisest paketist. suur tänu! ootan küsimusi ja elavat arutelu nendel teemadel. suur tänu! järgmine raportöör. Äh, proua Ferreira, suur tänu! mina olen raportöör makromajandusliku tasakaalustamatuse ennetamise ja kõrvaldamise osas ja nii nagu minu kolleegidki, nagu eelkõnelejad ütlesid, see eh, õiguslik pakett, millega tuli välja komisjon kahekümne üheksandal septembril, on äärmiselt oluline. oluline on ta selles osas, et niimoodi püütakse parandada Euroopa toimimist ja euro toimimist. meil on suur väljakutse tagamaks eh, jätkus, tasakaalu jätkusuutliku eh, finantsdistsipliini ja korraliku eh, avaliku Äh, avaliku sektori finantseerimise äh, vallas selleks, et tagada tööhõive, majanduskasv äh, ja siis ka lähenemine liikmesriikide vahel, nende konvergents. see kõik peab olema ühendatud Euroopa Liidu strateegias see poliitiline grupp, poliitiline fraktsioon, kuhu mina kuulun, on parlamendis suuruselt teine ja me oleme nõus töötama koos teiste fraktsioonidega selleks, et me jõuaksime ühisele arusaamisele selle paketi suhtes. ja e, kogu asi on mõttekas ainult siis, kui kõik ka viiakse ellu. E, on olulised elemendid, mis tulevad ellu viia hea majandusjuhtimine ei või äh, äh, ainult äh, karistada rikkumisi, vaid peavad olema korralikud finantsmehhanismid, mis võimaldavad luua reserve. ja just nimelt sellepärast on oluline, et meil oleks eurovõlakiri et me ei jääks ainult valitsustevaheliste kokkulepeteni, vaja on fundamentaalseid muudatusi just nimelt majanduskasvu ja töökohtade loomise osas. oluline on territoriaalne ühtekuuluvus. aga see kõik ei tohi jääda ainult mingiks ähmaseks äh, sõnademänguks meil on vaja tege-, tegutseda ja see on võimalik jätkusuutlikult ainult siis, kui kasv ja eh, lähenemis, lähenemisprotsess on tasakaalus, sest ilma selleta me ei taga jätkusuutlikkust. just nimelt sellepärast on oluline mõelda sellele aspektile omavahel tulevad kokku sobitada erinevad eesmärgid, et me saaksime nende põhjal tegutseda. mina tahan väga, nii nagu teised raportööridki, et meie ühise töö tulemusena tekib meil tugev ühispositsioon, et meie kodanike ootused Euroopa Parlamendi suhtes täituksid, et me reageeriksime eh, praegusele sotsiaalsele ja majanduskriisile, eh, milles Euroopa praegusel hetkel on. me oleme täiesti pühendunud sellele, et see reform täidaks oma eesmärgid ning et tulevased õigusloomelised tekstid oleksid täiesti sidusad. et me saavutaksime sellise lähenemise astme, nii nagu on vaja. ja et suureneks see teemade arv, eh, mille vallas meil lähenemine toimub hõlmata on vaja kõiki eh, sidusrühmi, me peame hõlmama liikmesriikide parlamendid. on äärmiselt oluline, et eh, stabiilsus ja eh, tööhõive paktis oleks hõlmatud kõik ja eh, sellepärast on vaja eh, eh, anda laiem tähendus Euroopa poolaastale, sellest peab saama seadusandlik mõiste. on vaja omavahel siduda defitsiit ja ähm, äh, riigivõlg, me arvame, et neid asju ei tohi käsitleda automaatselt, vaid me peame käsitlema neid eh, vastavalt meie seatud eesmärkidele. Eh, just nimelt nii tuleb asju vaadata, mitte absoluutväärtustes. ja mul on väga hea meel näha, et Eh, on liikmesriigid valmis töötama fiskaalpoliitika kallal selleks, et oleks võimalik tagada majanduse jätkusuutlikkus. sotsiaalsed investeeringud, nii nagu näiteks eh, pensionireformid on eh, äärmiselt olulised, need on fundamentaalse tähtsusega lähenemise jaoks. see töö, mida me siin teeme, saavutab äh, suuremal määral lähenemist makromajanduslike äh, tasakaalunihete tekst on ainus instrument selles paketis, kus äh, me võime eh, tegeleda probleemidega ennetavalt. Eh, eh, tasakaalustamatust suureneb aga strukturaalne lähenemine muutub ka hapramaks. Ehm, ja niimoodi ehm, toimub ehm, ja niimoodi kasvat-, kasvatakse üksteisest lahku ajapikku. see on see kontekst, milles me praegu peame tegutsema. me eh, peame vaatama, mis toimub ühel maal, sellepärast et ühel maal toimuv mõjutab ka teisi riike meil on vaja ühenduse poliitikat üleüldselt ja arvestada ka teiste liikmesriikidega. ilmas, eh, me ei saa selle kõigega hakkama, kui parlament pole aktiivselt hõlmatud. ja meil on vaja eh, näidata, et parlament, nõukogu, komisjon töötab koos selle nimel, mis on eh, kõige parem. me peame vaatama mitte ainult sisemaiseid näitajaid, vaid me peame vaatama ka seda, mis toimub väljaspool, et et me saaksime vaadata kaugemale lühiajalistest numbrilistest näitajatest, me peame vaatama, mis toimub üldiselt. tulemustabel, eh, ütlen ma raportöörina, ei ole mitte midagi automaatset. oluline on see, et käiakse ka vaatamas koha peal, et toimuvad järelevalve külaskäigud liikmesriikidesse. niimoodi, et me leiaksime eh, eh, küsimustele vastused kõik need eh, missioonid peaksid muutuma täiesti tavaliseks järelevalve osaks. mina ja eh, teised raportöörid on sama meelt eh, karistuste osas. ja nüüd mu kolleeg räägib sellest lähemalt aga tähtis on see, et karistusi määratakse tahtmatuse eest, mitte võimekuse puudumise eest. see teema on keeruline ja väga raske on tegelikult eh, välja selgitada põhjust, miks eh, ühel või teisel maal on halvasti läinud. aga oluline on, et tasakaalu, et see makromajandusliku tasakaalustamate, tasakaalustamatuse tulemustabel näitab, millist tööd on tehtud tururegulatsioonide osas ja kus kohas on süsteemsed riskid. just nimelt selleks, et oleks võimalik kasutada ära Euroopa Liidu institutsioonide potentsiaali. et oleks võimalik vältida igasuguseid mullistusi ja tasakaalustamatust. ja kõik äh, ja kõik see on mõttekas ainult siis, kui me suudame kiiresti rakendada kasvu- ja lähenemisstrateegiaid. suur tänu, Silvi, palun. suur tänu, kolleegid on juba väga palju ära rääkinud. jagan nende üldist arusaama ja tundeid, sest me oleme tõesti püüdnud nii palju kui võimalik koostööd teha ja täna äh, tahaksime kõik paluda seda, et see töö ei jääks mitte ainult raportööride äh, pärusmaaks, vaid äh, tõesti puudutaks kogu parlamenti, kuna tõesti esimest korda on Euroopa Parlamendil võimalus kaasotsustajana rääkida kaasa kasvu- ja stabiilsuspakti küsimustes, muide äh, see pakt ju otsustati juba ära eelmiste koosseisude ajal, ning nüüd tahaksin rääkida, et me peame siiski üksmeelsed olema, vastasel korral kaot-, jääme kõik äh, koos kaotajaks. veelgi enam, minu arvates on võimalik positiivne signaal saata äh, kodanikele ja võib-olla te arvate, et ma olen suur optimist ja naiivne, aga ikkagi me tahame näidata, mis ei toimi Eurotsoonis ja mida on võimalik parandada. kõigepealt konveren-, konvergentsi küsimus või lähenemisprogrammi teema, millest ka juba räägiti, võtan kokku selle lühidalt, Corinne siin rääkis, et see on, see näeb ette palju paremat ennetustööd, ainult sanktsioonidega ei jõua kuhugile, tuleb äh, koostööd teha ja mitte ainult äh, vigade eest karistada. samuti tuleb kontrollida võlgu, see oli komisjoni tekstis juba olemas, võib-olla on seda alahinnatud, aga me teame, et umb-, liig-, liigsest võlgnevusest ei ole sugugi lihtne välja tulla, seda võib veel edasi arutada, seda küsimust, kõik need teemad, mis võimaldavad arukat tasakaalu, eh, vältida finantsdistsipliini eh, vähenemist, makromajanduslikud meetmed, kõik on väga tähtis. tõesti, esimest korda püüame me leida vahendeid, mis oleksid tugevad, lihtsad, nimelt eh, aitaksid vähendada ülemäärset ei, määrast eelarve puudujääki, riigivõlga, olgu siis tegemist erasektoriga või tõesti Eurotsoonis lähenemisprogrammiga. praegu on arenenud Euroopa Liidu liikmesriigid lähenemise asemel erinevates suundades ja me peame arvestama seda, et kriisid võivad edasi kanduda ja niisugune üksmeelne ükskõiksus peab lõppema, igaüks on nagu äh, oma karjamaal olnud või marjamaal, keegi pole hoolinud sellest, mis on mujal toimunud ja nüüd äh, Euroopa Parlamendil ehk on ometigi võimalus äh, koputada liikmesriikide südamele Äh, ma usun ka, et kodanikud võivad meid webstreami kaudu kuulata ja me räägime siin mitte lihtsalt selleks, et äh, ei räägi siin selleks, et näidata, et me siin tööd teeme, me tahame öelda kodanikele, et me oleme oma tööst tõsised, me nõuame, et äh, riigieelarveid kontrollitaks. me tahame, et tasakaalustamatust ennetataks näiteks, see puudutab puudutab maksebilanssi ähm, tasakaalu, pensionisüsteeme. siin tuleb üheskoos reageerida, siiani on äh, nõukogus äh, toimunud le lehmakauplemine, mõned räägivad hobuse äh, paristamisest, aga tegelikult me teame, et kaubeldi ja sellel kauplemisel puudus läbipaistvus, aga loodetavasti saab parlament siiski asju nüüd parandada veidi. kindlasti tuleb rohkem tööd teha näiteks mõnede selliste delikaatsete küsimustega nagu investeeringute alalhoidmine, ligitõmbamine, majanduskasvu tagamine Eurotsoonis, töökohtade loomine ma olen nõus täiesti Koriniga, kes nõudis rohkem avatust, ma ei taha kodanik, et kodanikel jääks ähm, mulje, et me oleme kartlikud et,, liiga ettevõtlikud, me lihtsalt äh, tahame arvestada, äh, et äh, meil on vaja niisugust ettevaatlikku majandusjuhtimust, aga äh, peab tunnistama, et äh, Euroopa Liit jääb maha muudest maailma piirkondadest uute tehnoloogiate investeeringute ligitõmbamises ja teiseks äh, soovisin, et paketti võetaks ka midagi muud kui sanktsioonid, millest siiani on räägitud vaatame natuke distantsilt, mis toimub. millised on meie ettevõtted, perekonnad, kuidas, keda saab üldse eh, siin maailmas sanktsioonide abil motiveerida? just seetõttu tahtsin esitada selle küsimuse, millised võiksid olla stiimulid, millised võiksid ühistiimulid olla sest äh, mina tahaksin saavutada eelkõige, et finantsdistsipliini respekteeritakse, selleks peab olema motiveeritud äh, ja motiveeritud mitte karistustega ainult. Financial Timesist, äh, The Zeitis, Eurogrupp on alati või pidevalt lugeda, kuidas Eurogrupi juht on kohtunud selle ja sellega ja par-, ja Keskpanga president on kohtunud siin ja seal. aga parlament ma tahaksin, et mõistetaks, et, et Euroopa Parlamendis räägitakse kõigist äh, praegu olulistest teemadest. muide, äh, detsembri lõpus äh, lubas nõukogu majandusjuhtimist muuta ja viia läbi aluslepingu läbivaatamise, aga millal ja kuhu sellega jõutakse, ei tea. mikspärast ei peaks parlament oma sõna nüüd kaasa rääkima, oma sõna ütlema ja kaasa rääkima siin äh, olukorra parandamise teemadel. Volkan Klints rääkis siin äh, näiteks eurovõlakirjade mõttest, mis võiksid samuti olla äh, stiimuliks. Rüügeli mõttekoda on oma ettepanekud teinud. mitmesuguseid ettepanekuid on, on on tegelikult tehtud, mis vajavad kaalumist. samuti tahaksin rääkida sellest, et Euroopale, Eurotsoonile tuleb anda globaalne dimensioon. muide, viimastel nädalatel on toimunud positiivseid arenguid. E, esimesed e, eurovõlakirjad on välja antud. E, novembris tundus tegelikult äh, see veel hullumeelne arvati, et, et välismaal, välismaa investoritele ei tohiks oma, oma võlakirju müüa, aga me peame arvestama, mis maailmas toimub ja mis on Eurotsooni roll praegusel hetkel. on äh, ka Eurotsooni globaalne roll ikkagi olemas ja teiseks Euroopa Keskpank on praeguses olukorras on muidugi raske otsuseid võtta, EKP on väga julge olnud, aga ikkagi eh, eelmisel aastal tehtu oli oluline raskes kriisiolukorras, aga Euroopa Keskpank peaks ikkagi pikemaajalisi meetmeid võtma ja järele mõtlema oma tegevuse üle. samuti on see seotud nii-öelda globaalse majandusvisiooniga, et komisjon, nõukogu mõtleksid, millist rolli mängib Euroopa Liit maja, majandusjuhtimises, kuidas taaselustada siseturgu ja selle visiooni peame me ju üheskoos välja töötama. igal juhul, nagu kolleegid ütlesid, äh, oleme me äh, kõigi käsutuses, et uusi et, muudatusettepanekuid teha, et teid ära kuulata. teadke ka seda, et see kalender, mida me püüame nüüd tõesti paika panna ja mida me su-, ja mille, milles sätestatud ülesanded me püüame ju-, juuniks juba täita, on väga ambitsioonikas ja selle elluviimiseks on vaja koostööd fraktsioonide vahel eelolevatel nädalatel ja kuudel. vastasel korral äh, võib juhtuda, et äh, rakkerühm juba läheb äh, edasi ja, ja nõukogu ei arvesta sellega, mis on siin tehtud Feio raportis ja Peresi raportis ja nii edasi. tänan tähelepanu eest uh,. Thank you um.... suur tänu järgmisena Karl ja siis Viki. Need variraportöörid, kes soovivad sõna saada, äkki te annaksite ka märku, sest mul on terve rida inimesi siin. Philip, jah, sa oled kirjas, aga mõned ei ole veel märku andnud käega. sest, jah, Karl, palun. suur tänu, proua Jüsi. mees, üritan teha võimalikult lühidalt. lubage mul kõigepealt tänada kolleege suurepärase koostöö eest, samamoodi ka sekretäriaati ja eriti Karinni kõikide nende ühiste kohtumiste korraldamise eest, mis oli väga tähtis osa meie tööst. üldiselt ma arvan, tuleb ikka ja jälle toonitada, kui tähtis on see pakett praeguse kriisi ajal. see küll ei puuduta küll praegust kriisi nii palju, pigem tuge, tulevasi aga väga tähtis on selle tähtsust välja tuua selleks, et äh, taas äh, luua usaldusväärsus euro ja ühisraha vastu ja ühisturu vastu, nii et mul on väga hea meel, et me nüüd innukalt selle paketi kallal tööd teeme ja seda võimalikult kiiresti. meie avajakava on ju tihe. mis puudutab minu raportit, mis on äh, proua Ferreira raportiga hästi palju ühenduses, meil on väga huvitav uus osa, mis puudutab äh, makromajanduslikku väga rasket ülesannet, äh, mille puhul me soovime isiklikult ka väga edukad olla. ja viimased aastad on näidanud, kui tähtis on see ülesanne, nimelt et Euroopa Liidus toimus makromajanduslik järelevalve, aga tegemist on uudismaaga meil on väga raske ülesanne kogu see järelevalvesüsteem äh, välja töötada, rakendusmeetmed välja töötada, võimalikud äh, trahvid, äh, nii et proua Ferreiraga me oleme selle kallal nüüd tööd teinud. ma olen veendunud, et raportööride tehtud töö on muutnud paketti väga palju paremaks, aga suur töö seisab veel ees ja ma arvan, et äh, kolleegide muudatusettepanekud luba, aitavad meil makromajanduslikku osa veelgi toimivamaks to-, muuta tulevikus makromajanduslik järelevalve Euroopa Liidu tasandil on tähtis, aga selle kõrval on tähtis ka väga kriitiliselt mõelda, millised oleksid alternatiivid. ka see, kui meil ei ole järelevalvet, nii et alternatiivid võivad olla halvemad kui praegune variant, nii et seepärast tuleb meil tõesti vaadata, et see süsteem ka toimiks. nagu öeldud, äh, ajakava on tihe ja et ma olen väga tihedalt proua Ferreiraga koostööd teinud meil on tegemist lähenemisega, mille puhul me toonitame, kui tähtis on kaasata liikmesriigid, kus on võimalik makromajanduslik tasakaalustamatus ja et need liikmesriigid peaksid tegutsema võimalikult kiiresti, enne kui neist, neil tekivad suuremad probleemid ja nad, neist võib saada euro jaoks koorem ja väga tähtis on see, et me ei soovi karistada riike, millel on probleeme, vaid me tõesti julgustame riike muutma midagi oma süsteemis, korrigeerima süsteemi ja see ei tooks siis endaga kaasa äh, trahve, seda on väga tähtis välja tuua, sellepärast et siin on olnud väga palju arusaamatusi nii meedias kui ka selle koja koridorides me üritasime välja töötada süsteemi, mis oleks automaatsem kui see, mille kallal töötab äh, nõukogu ja kui me vaatame kahe tuhande viiendasse aastasse tagasi, kui kasvu- ja stabiilsuspakti tuli üle vaadata probleemide pärast liikmesriikides, siis oli väga tähtis just meie jaoks see, et me saaksime automaatse süsteemi ja et Äh, riigid saaksid aru, et need trahvid äh, kehtestatakse automaatselt ja et ei oleks võimalik äh, poliitilisel tasandil lehmakauplemisega tegeleda. minu jaoks on väga tähtis, et võimalikud trahvid oleksid piisavalt ranged, kui sätedest kinni ei peeta. ja seepärast on meil ka selline trahvide süsteem välja töötatud me jõudsime ka kokkuleppele selles osas, et kui liikmesriigid äh, võltsivad statistikat või petavad, äh, siis peaks äh, trahvid olema kõrgemad. ja trahvid määra panime me paika siis protsendimäärana SKT-st ja et trahvidele pannakse paika ka ülemmäär sellepärast, et me ei saa lubada trahve, millel oleks protsükliline mõju siis nende riikide majandusele ja nagu härra Fee juba ütles, on väga tähtis see, et me mõtleksime, kuhu see võimalik äh, trahviraha suunatakse. ja seepärast ähm, see kriisimehhanismi fondidesse raha suunamine on väga hea lahendus minu arvates, sest alati riigid ei oska leida sellele rahale nutikat lahendust. ma ootan äh, arutelusid kolleegidega, teie muudatusettepanekuid, variraportöörid on olnud väga aktiivsed ja ma olen veendunud, et me leiame korraliku süsteemi ja minu arvates on väga tähtis see, et me jõuaksime parlamendis kokkuleppele, ainult siis saame me olla tugevad, kui me läheme läbirääkimistele nõukoguga. suur tänu, proua esinaine! suur tänu, Viki! going to try and be quick as I don't want to filibuster ma üritan teha võimalikult kiiresti, sest ka variraportöörid soovivad sõna saada. on väga tähtis, et me väga äh, läbipaistvalt räägiksime sellest küsimusest, nii et kui meil ei ole piisavalt aega, siis meil tuleb tõesti selle küsimuse arutamiseks aega leida. nüüd see raport, äh, millest me räägime, räägib nõudest liikmesriikide eelarveraamistikele ja me paneme siis paika eelarve prioriteedid. väga tähtis on see, et eelarve raamistik oleks välja töötatud koos äh, sisuga ja et äh, liikmesriigid äh, peaksid kinni kasvu- ja stabiilsuspaktist ja nagu Silvi ütles, et riigi rahastamine oleks jätkusuutlik. tegemist ei ole kaasotsustusraportiga, raportiga, aga ma olen teinud äh, tihedat koostööd paljude kolleegidega ja olen saanud neid äh, ettepanekuid. kuulasin just Eurotsooni liikmetest pär-, äh, liikmesriikidest pärit kolleege, kui nad tegid ettepanekuid Eurotsooni parandamise kohta ja väga tähtis on siin täielik läbipaistvus ja kui me sellest lähtume, siis me ei siiski ei tohiks ära unustada seda, kui tundlik on see küsimus ja riiklikud eelarveprotseduurid on alati olnud äh, liikmesriikide pädevuses ja meil tuleb nüüd leida tasakaal äh, heade kogemuste vahel ja samal ajal tuleb meil tagada siis eelarvepoliitika suveräänsus, see on kõik, mille poolt me ju oleme ka ju hääletanud FEIO raporti puhul ja meil tuleb tunnistada seda, et äh, äh riikide suveräänsus on esikohal. eel-, läbipaistvus on väga tähtis mitte ainult äh, võlgade tasemel äh,. läbipaistvus tähendab ka seda, et millised on kulutuste prioriteedid äh, ja kuidas tehakse prognoose. teiseks äh,, äh korralikud raamatupidamisstandardid äh,, siis fiskaalpoliitika reeglid ja standardid on väga tähtis tagada riiklikul tasandil nende väljatöötamine ja liikmesriigid ise, eriti just Eurotsoonis, peavad paremini ähm, kohanduma kasvu- ja stabiilsuspaktiga ja väga tähtis on teada ka seda, et erne-, erinevates liikmesriikides on kasvu- ja stabiilsuspakti raames erinevad kohustused siis äh, sõltumatud äh, eelarveasutused, äh, see on ka väga tähtis ja veel üks asi, mis puudutab e läbipaistvust, nimelt me peame liikmesriike paluma, et nad oleksid läbipaistvamad oma eelarve koostamisel ja siin jällegi Euroopa poolaasta mängib suurt rolli, aga me ei tohiks siin ära unustada ka Euroopa Liidu eelarvet, nii et Euroopa Liidu eelarve ja liikmesriikide eelarve puhul peaks meil olema sama läbipaistvuse tase, me peame rääkima ka prognoosidest ja Euroopa Komisjoni rollist ja Euroopa Komisjoni tehtavatest prognoosidest. jah, jällegi võtmesõnaks on siin läbipaistvus, midagi ei tohi toimuda suletud uste taga. meil on vaja eelarvepoliitikas äh, läbipaistvust, see peaks saama levinud äh, strateegiaks. aga liikmesriigid peaksid ise saama õiguse oma prognoose koostada vastavalt oma eelarveraamistikule. ja ma arvan, et vahel erinevad arvamused on isegi head, tegemist ei ole ju täppisteadusega, aga liikmesriigid peaksid äh, tõesti kontrollima seda, et nad ei läheks reaalsest elust liiga kaugele. ja kui liikmesriigid ei äh, tee prognoose oma eelarve kohta komisjoni nõuete järgi, siis nad peaksid seda hakkama tegema, siis äh, äh, eelarveasutused meil on erinevates liikmesriikides nagu Hollandis ja Rootsis väga head kogemused ja ka Ühendkuningriik viis ka nüüd sisse sõltumatud eelarveasutused Need asutused äh, mängivad väga väärtuslikku rolli eelarvedistsipliini tagamisel, nii et äh, kui komisjon soovitab kasutada parimaid kogemusi, siis kuulake ka teisi raportööre ja me ütleme, et see peaks olema kohustuslik Eurotsoonis. siis tuleks mainida veel ka seda, et väga paljud liikmesriigid juba praegu peavad kinni suuremast osast nendest nõuetest ja komisjon ei ole öelnud, et meil on vaja uusi õigusloomelisi projekte, vaid et meil on vaja tagada see, et liikmesriikides peetakse kinni nendest nõuetest. ja kolleegid on öelnud, et Eurotsoonis võib-olla oleks vaja selle direktiivi elluviimiseks ähm, vaja eraldi seadusi Mario Monti ettepanek, mis puudutas pikaajalisi investeeringuid, et ähm, see, see ettepanek on selline, et seda tuleks vaadata teistmoodi kui teisi kulutusi, see on väga hea ettepanek, aga me peaksime mõtlema, kas me saame seda taga äh,, sisse viia. ja siis äh, kapitaliinvesteeringud ja sissetulekud, siin ma olen pigem nõus Korinniga, et see on tegelikult juba kaetud. siis on tehtud ettepanek äh, makromajanduslike tasakaalustamatuse puhul tuleks ühtemoodi kohelda Eurotsooni liikmeid ja teisi liikmesriike, siis äh, intressimäärad ja majanduspoliitika on siiski erinev, sellega ma ei ole päris nõul, nõus ja kolmas punkt, mis puudutab äh, eriolukorras komisjoni erivolitusi, me teame, et tegemist on väga äh, keerulise küsimusega. aitäh! Thank you very much. Right, we now going to... suur tänu! nüüd siis alustame üldist arutelu. meil on vähemalt üheksa variraportööri, kes soovivad sõna võtta ja siis meil on veel vähemalt kaheksa inimest, kes tahavad sõna võtta, aga aega on vähem kui tund. ja siis me peame leidma aega, millal me saaksime veel seda teemat arutada, sellepärast et kindlasti inimestel on öelda eh, väga tarku mõtteid. Eh, kõigepealt eh, variraportöör Philip. nii, mina tahaksin teiega rääkida äh, majandusjuhtimisest, majanduslähenemisest. ilma selleta rahaliit kehtima ei jää ja äh, see tähendaks, euro kukkumine tähendaks siis Euroopa Liidu lõpu algust. meil on sellepärast vaja äh, paremat majandusjuhtimist, see tähendab, et meil peavad olema ühised reeglid paljudes asjades, mis nendes uues raportis on, eh, olen ma samal meelel, aga siiski ma tooksin välja kuus punkti, milles mul on eriarvamus. kõigepealt eh, lähenemist teie nimetasite siin eh, eh, laenude vähendamist ühe kahekümnendiku võrra aastas ja tõepoolest ei ole kõikidel eh, ühtsed reeglid või ühtsed sobivad meetodid, aga võib-olla tõesti me ei saa kõikidele eh, rakendada ühesugust meetodit, sellepärast et eh, kõik teavad ju et, et kümme protsenti SKP-st on võimatu eesmärk aga vaadakem siis tänast olukorda, on kakskümmend liikmesriiki ja nendel on kõikidel ülemäärane defitsiit, nendele tuleks rakendada menetlust ja siis, kui kõik hakkavad nüüd otsi või püksirihma kokku tõmbama, siis see tähendab, et me hüppame veel kiiremini negatiivsesse kasvu. ja see tähendab, et et eh, meie majanduskriis eh, süveneb. nüüd eh, makromajanduslikud tasakaalustamatused ma tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et vaatame Hispaaniat ja E, ja Iirimaad, siin ei olnud mitte mingisugust, e, siin ei olnud avalikul sektoril juhtimisel mitte mingisugust osa, kogu e, probleem tuli, tuli erasektorist, vaadake, millised mullistused seal olid ja kui valitsused arvavad, et nad ei suuda kontrollida erasektorit, siis on vaja mõelda, mida saab teha isegi Eh, nende mullide osas, mis olid Hispaanias ja Iraani ja Iirimaal, oli Euroopa Keskpangal suurem eh, mõjuvõim, kui oli sellel liikmesriigil endal ja see küll ei ole õige. ma olen nõus Silviga, kes ütles, et eh, me peame kasu võtma kasutusele eurovõlakirjad, aga minu arvates see on ainult üks osa probleemi lahendamisest ja eh, ikkagi tuleme tagasi selle peale, et kõik, et kõikidele ei sobi ühesugune lahendus. nüüd viies punkt, mida meie toetame, on see, et eh, on vaja suuremat võimu Euroopa Komisjonile, aga eh, Euroopa Komisjon ei ole neutraalne. seda näitab ka eh, uurimus Eh, kus öeldi, et selleks, et majanduse järgusuutlikkuse suurendamiseks on vaja eh, avaliku sektori eh, kulutusi vähendada. ja meil on vaja selleks investeeringuid, aga, aga me ei saa oodata nii kaua, kuni oma kodus kord majja saab, neid on vaja teha varem. ja nüüd tööturg see jääb tööjõu peadirektoraadi alla, peadirektoraadi alla ja tema ei saa lahendada kõiki probleeme. nüüd need on need põhiprobleemid, mis ma välja tõin ja ma ütleksin lõpetuseks nii, et see pakett on oluline aga kuna meil ei ole tõepoolest olemas sellist Euroopa valitsust, siis meil peavad olema reeglid, mis seda asendavad. aga siiski selgub, et Euroopa valitsust on võimatu asendada, sest paistab, et meil on praegu seda vaja Euroopa Liidu juhtimiseks, sest äh, on reeglid, reeglid ei tööta. aga äh, praegused reeglid, millega me püüame välja tulla, on need, mis peaksid aitama probleemi lahendada ja tegelikult ma arvan, et võib-olla me peaksime tegema veel eh, sammu kaugemale, me peaksime looma nii-öelda eelarveföderatsiooni, et see on see eh, eh, mm, nagu perspektiiv, mille poole me peaksime liikuma, aga igatahes ma tahaksin tänada raportööre selle suure töö eest. ma ei äh, äh, suhtu sugugi kergekäeliselt sellele, mis öeldi, et meil on sügavad poliitilised ähm, eriarvamused, kuid praegusel hetkel peame me alus, üle saama praktilistest tasakaalustamatustest. suur tänu. nüüd järgmisena ma annan kõigepealt sõna variraportööridele siin on neid terve rida keda ma praegusel hetkel ette loen. ja siis need, kes ei ole variraportöörid, Pravas, Peeres, Okmark ja nii edasi ja nii edasi, väga palju inimesi. kui on nüüd veel kedagi sellele nimekirjale lisaks, siis andke ennast palun teada. aga nüüd esimene variraportöör, suur tänu, ütleb ära Epping tõepoolest on äärmiselt oluline, et meil on ma korralik majanduse juhtimine, et töötaks korralikult stabiilsus ja kasvupakt, aga vaadates nüüd proua Kuna raportit, on üks asi, mis paistab kõiki probleeme lahendavat ja see on euro võlugi, võlakiri. aga mulle tundub, et see ei sobi praegusel hetkel sellesse konteksti. ja kui ma loen neid raporteid, siis eh, ma näen eh, midagi muud, sest kogu aeg räägitakse ikkagi eurovõlakirjadest, see tähendab tegelikult, et me oleme eurovõla, eurovõla poolt ja minu arvates tegemist on paradoksiga. Eh, tundub, et me ju tulime ühisraha juurde Spinelli vaimus, oli Spinelli komisjon ma tunnen ära seda keelt, eh, mida tema ükskord kasutas, aga praegusel hetkel paistab, et me läheme vale teed, sellepärast et me paneme terve paketi eh, riski alla, sest et eurovõlakirja ei tule ja nüüd kogu aeg räägitakse sellest eh, imesõnast loomulikult see on oluline seal, kus eh, paari kuu pärast on ees võlimised, aga tegelikult meie oleme ju selles paadis üheskoos. sest eh, eurovõlakirjad eh, on asjad, mis terve selle meie paketi haamri alla panevad, ohtu seavad nii et, et visakem siis tervest sellest paketist välja eurovõlakirjad, sellepärast et muidu me paneme kõik äh, äh, ohtu. me peame mõtlema hoopis äh, Euroopa eelarvele ja lõppude lõpuks me seisame siis päris siis nagu silmitsi nagu Mehhiko armeega. et, et kuulge, eurovõlakirjad ei vii meid kusagile, see on mõttetu suur tänu, järgmine on Uudo. kallid kolleegid, komisjonil oli suur võimalus selle paketiga. tal oli suur võimalus, sellepärast et kõik Euroopa institutsioonid, sealhulgas ka parlament, leidsid, et pärast neid suuri kriise, majanduskriisi, finantskriisi ja võlakriisi on tegemist kriisiga, kus riigid võtsid erapankade võlad enda kanda ja pärast seda olime me valmis tegema samme suurema Euroopa vastutuse poole, ühise majandusjuhtimise poole. me soovisime ka nutikamaid protsesse, mis aitaksid meil siis Euroopa valitsust äh, majandustasandil sisse viia, aga see võimalus lasti käest selle paketiga pole sellest võimalusest äh, kinni haaratud. ütlen teile ausalt, et äh, jah, selle paketi oleks vastu võinud võtta ka ilma kriisita, siin on kirjas äh, see, mida kõik, paljud juba ammu tahtsid kirjutada, aga enne ei julgenud, nii et see on selle paketi südamik. nii et tegemist on käest lastud võimalusega, seda paketti tuleb parandada, muidu ei ole võimalik Euroopas majandusjuhtimise tasandil mitte midagi ette võtta. mis on siis suuremad puudujäägid? Pole mitte ühte ideed selle kohta, et sellisest kriisist on võimalik üheskoos välja kasvada. kus on siin see kasvuelement? mitte sõnagagi pole seda mainitud, mitte üheski komisjoni ettepanekus. proua Kullar Silvi, ei ole tähtis mitte ainult investeeringute määra säilitada, on väga palju liikmesriike, kus meil tuleb rohkem investeerida selleks, et äh, võima-, võimalikult äh, korralikku tulevikku tagada. ja kolleeg Wortmann Kool on oma argumentatsioonis väga suure vea teinud, ta nimelt ütleb, et me peame rääkima investeeringutest, kuid investeeringud ei võrdu alati struktuurireformidega, sellepärast et kõik saavad neist erinevalt aru. struktuurireformid siin ja seal ei ole küll valed, aga me räägime, proua Wortmann Kool siin praegu sellest, kuidas oleks võimalik äh, mõistlikult äh, investeerida selleks, et homme oleks meil võimalik äh, võlakoormast välja kasvada, aga nii, et majandust seejuures päris lõhki ei kärbitaks. nii et ähm, mulle tundub, et seda ei ole võimalik toetada, mida te olete siin ette pannud. siis tuleb meil rääkida veel sellest, kuidas me saaksime vastavalt majandustsüklile äh, mõistlikult reageerida. me peame oskama majandustsüklit lugeda, ehk me ei tohi ette panna paketti, mis on täiesti immuunne majandustsükli erinevate etappide osas ja ei mõtle sellele, millises majandustsükli etapis me oleme. ka siin tuleb teha parandusettepanekuid, meil on vaja nutikat valitsemist ja nutikast, nutikat reageerimist ja see ei ole äh, Eh, sünonüümiks automaatsele reageerimisele. Eh, meil ei ole võimalik intelligentsi automaatsusega samastada. automatism on see, kui automaatselt eh, midagi toimub. intelligentne lähenemine on see, kus arvestatakse olukorraga, osapooltega ja nii edasi, nii et ka seda ei ole väga paljudes raportites mainitud. siis äh, miks ei räägita maksude tõstmisest äh, kriisist väljatulemisel? sellel küsimusel on kaks erinevat poolt ja kui me räägime ainult ühest asjast, siis jätame teise automaatselt kõrvale. nimelt aut-, äh, automaatsed äh, stabiliseerimismehhanismid on tõesti tähtsad majanduse jaoks, nii et see sotsiaalne lageraie kohe kindlasti ei ole kasulik ja toob endaga kaasa majanduslikud Äh, lõhed, need, kellel on võimalik investeerida, peaksid seda tegema selleks, et Eurotsooni päästa, seda tuleks ka selgitada. ma saan aru, et äh, härra Epping teeb siin nalja Saksamaa olukorra üle, kuid ärgem unustagem, et äh, olukorda Euroopas ei saa mõista Saksamaal toimuvate kohalike valimiste järgi ja vahel tuleb tõesti vaadata ka asju Euroopa tasandil, isegi siis, kui esindatakse kõige suuremat liikmesriiki ja tegutset- ja ei tuleks tegutseda ainult mõeldes järgnevatele kohalikele valimistele. ma arvan, et eeldused poliitilise tahte avaldamiseks on olemas, jah, me soovime otsusele jõuda, ühisele otsusele jõuda, kuid me praegu veel ei ole seda otsust saavutanud. minu fraktsioon on valmis konstruktiivselt eh, otsuse ette, otsuse väljatöötamisel kaasa lööma, aga praegu pole me veel seda saavutanud. suur tänu. Muchísimas gracias, presidenta. Voy a intentar ser muy telegráfico y muy concreto. La primera premisa que quiero sentar... Suur tänu, proua esimees, ma teen hästi lühidalt, ütleb härra Garcia Margalja esiteks küsimus, mis puudutas äh, majandust ja poliitikat, jah. tõesti, me räägime siin eelkõige poliitikast, me ju kõik näeme, mis toimub turgudel. kui me räägime ajutisest mehhanismist ja sellest, et sellel peaks olema kõrgem ülemäär selleks, et me saaksime meetmeid paindlikumalt kujundada. väga huvitav oli vaadata ka seda arutelu, mis siin on toimunud, äh, kus me kõik üritasime äh, Äh, Saksa poliitikute kulul nalja teha ja neid äh, Rooma preestritega siin võrrelda. tegemist on väga tähtsa küsimusega. on toimunud väga palju asju, mis on toimunud just äh, mõeldes majandusjuhtimise paketi peale ja nendest tuleb rääkida. jah, Corinne mainis siin Euroopa äh, pool aastat, siis seda ajutist lahendust, siis kõik need kurikuulsad äh, eurovõlakõrjed, siis tuleb mõelda selle peale, mida teeb Euroopa Keskpank, kas Euroopa Keskpank on juba praegu halvas seisus riikide võlakirju kokku ostmas. Need on härra Trichet ja härra Weberi küsimused äh, ja Euroopa Keskpangast ei tohiks ju nüüd saada seda hapuks läinud panka, sellepärast et siis on meie tulevik küll maha mängitud siis Corinne, üks, sul on ju vägagi äh, teada see tähtis küsimus, et kuidas äh, liikmesriigid reageerivad nendele ettepanekutele, mis tulevad Euroopa poolaastast. kas sellega tuleb arvestada, kui me paneme paika maha majandusjuhtimise paketis äh, trahve ja sellega tuleb arvestada ka siis, kui teatud liikmesriigile antakse reitingut ja sellega tuleb arvestada ka siis, kui äh, kontrollitakse seda, kas on võimalik mõne liikmesriigi võlgasid äh, eurovõlakirjadega katta. kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks ette nähtud äh, reeglid võivad tuua kaasa tagasilööke erainvestoritele kes julgeb riskida, peab arvestama ka tagajärgidega ja see, mida Trichet ütleb, on ka kohe kindlasti huvitav, et luuakse turgudel täiesti uus olukord. siin parlamendis on ka öeldud, et üksikjuhtumeid tuleb kontrollida ja et tuleb arvestada ka IMF-i kriteeriumitega väga huvitavaks näiteks on Argentiina ja Kirchneri juhtimine kahe tuhande neljandal aastal. toona oli Argentiina äh, kaose äärel, sellel olid katastroofilised tagajärjed Argentiinale, seepärast me tõesti peaksime mõtlema, kas me sooviksime samasugust olukorda investeeringute tasemel ka Euroopa Liidus. eurovõlakirjad äh, võib täiesti ära unustada, mulle tundub, et eurovõlakirjad äh, on midagi väga negatiivset, neil on väga negatiivne konnotatsioon. me ei soovi ju liikmesriikide eelarvedistsipliini mitte vähendada, vaid suurendada. meil on tegemist äh, eelarve puudujääkidega ja liikmesriikidel tuleb hoolitseda selle eest, et sellest äh, puudujäägi piirmäärast peetakse kinni, et seda tehakse li-, riiklikul tasandil. ja me võime tõesti nõudeid vähendada äh, Äh, nende liikmesriikide jaoks, mis peavad standarditest kinni, näiteks äh, Hispaanias peetakse kinni Napoleoni koodeksist ja seal on kirjas, et alati tuleb käituda korralikult. nii et need on need mõistlikud reeglid, mida on võimalik teistele riikidele peale panna. mida siis on võimalik veel teha? Äh, selles osas, me ei pea alati mõtlema ainult äh, võlakoorma peale, vaid me peaksime mõtlema sellele, et, äh, et teatud piirmääradest tuleb kinni pidada. ja sellega tulen nüüd poole aasta juurde tagasi, ka kasvu- ja stabiilsuspakt ja ka see oleks midagi, mida võiks kasutada Euroopas olukorra parandamiseks siis tuleks mõelda ka veel Euroopa Valuutafondi loomisele. seal peaksid olema ka korralikud obligatsioonid ja see peaks andma siis laenu liikmesriikidele. selline valuutafond annaks meile võimaluse ähm, võidelda nende liikmesriikide vastu, mis ei pea kinni meie nõuetest äh,. rahvusvaheline valuutafond on ka mõtlemas alalise mehhanismi sisseviimise peale ja ta vastutaks siis ka sarnaste paberite väljaandmise eest. ja see tähendaks seda, et me teeksime väga laiapõhjaliselt Euroopas koostööd, meil oleks riigi võlakirjade jaoks likviidne turg, meil oleks ühine võlakirjade turg, see tähendaks seda, et Euroopa saaks paremini koostööd teha ka USA-ga, invest-, investorite võimalused oleks paremad. ja mis puudutab poliitilisi küsimusi, siis me võime oma kodanikele täiesti selgelt öelda, et me pooldame eelarvedistsipliini, aga me soovime ka kasvu ja kui me vaatame arve, siis need on tõesti, need tõesti räägivad iseenda eest. praegu räägime summadest, mis on võrdsed Marshalli plaaniga, kui me räägime viimasest kümnest aastast. kui Euroopa investeerimispank suurendab äh, oma laenandmist äh, neli korda, siis on see peaaegu sama palju kui see, mida viimase kahekümne aasta jooksul on laenatud. me peaksime seda vaat-, asja vaatama üldises plaanis ja me peaksime sellest rääkima poliitilisel tasandil. kui igaüks üritab ise omaette kriisist välja tulla, jah, siis see on tõesti võimalus, aga me peaksime mõtlema ka sellele, et äkki oleks koos seda siiski parem teha ja siis, mis puudutab seda, kui meie ähm, kas me peaksime kasutama piitsa ja prääniku süsteemi? ma ei hakka ma siin äh, nüüd väitma, et on perekondi, kus piitsa kasutati vähem kui präänikut, aga tulemused olid päris head. järgmisena härra Dorfmann, palun. jah, suur tänu. ma tahaksin äh, avaldada mõned mõtted makromajandusliku tasakaalustamatuse kohta jah, tegemist on täiesti uue vahendiga ja ma arvan, et tegemist on tõesti vahendiga, mille puhul me peaksime minevikust õppima. minu jaoks tähendab see seda, et äh, meil täidesaatev võim ehk siis komisjon peaks kontrollima makromajanduslikku tasakaalustamatust. nii et see komisjoni ettepanek, mis on esitatud, on minu arvates väga hea. ja ka tõsiasi, et see eh, ümberpööratud kvalifitseeritud häälteenamus on ette pandud, on ka väga hea. aga meie parlamendina kui kaasotsustajana ei tohiks ka saba jalge alla tõmmata, jalge vahele tõmmata meil on no, täpselt samasugune roll, vähemalt samasugune roll kui nõukogul ja praegu meiega siiski piisavalt ei arvestata ja ma arvan, et parlament tõesti peaks äh, seda paketti parandama. ma arvan, et äh, komisjon peab olema piisavalt paindlik makromajanduslike kriteeriumite väljatöötamisel, ilma et ta nüüd äh, parlamendi sellest protsessist kõrvale jätaks, sest meil on ju kaasotsustamise õigus aga me siiski peaksime endale selgeks tegema, et meil on vaja süsteemi, mille puhul on võimalik äh, ka erinevaid tegureid äh, vastavalt uutele oludele siis kohandada. olen täiesti nõus oma eelkõnelejatega, kes ütlesid, et makromajandusliku tasakaalustamatuse kontrolli puhul äh, majanduskasvu ja tööhõive küsimused on tähtsad aga teiselt poolt äh, majanduskasv ja töökohad ei tohiks olla liikmesriikidele ettekäändeks äh, selleks, et äh, mitte midagi ette võtta makromajandusliku tasakaalustamatuse vastu ja kui me vaatame praegu raskes olukorras olevaid äh, liikmesriike, siis me näeme, et äh, majanduskasv oli seal päris korralik ja töökohti loodi ka, aga majanduskasv ei olnud jätkusuutlik. ja ma arvan, et äh, seega majanduskasv ainuüksi ei aita töökohti luua ja säilitada. olen täiesti nõus sellega, mida ütles minu eelkõneleja, sellel äh, süsteemil peab olema motiveeriv, mitte karistav mõju ja selles komisjoni ettepanekus on, mis puudutab erinevaid tasandeid, on tõesti väga head ettepanekud välja toodud. siis lõpetuseks üks mõte Eurotsooni riikide ja teiste liikmesriikide kohta, meil on vaja rääkida siin majanduslikust ühtsusest ja majanduslik äh, lähenemine Eurotsooni riikides peaks olema teistsugune kui väljaspool Eurotsooni, sellepärast et väljaspool Eurotsooni on majanduslikud võimalused siiski teistsugused. Eurot mitte üle võtnud liikmesriikidel on teistsugused võimalused kui Eurotsooni riikidel ja sellepärast võib-olla tuleks arvestada sellega ka siis, kui me arvestame makromajandusliku tasakaalustamatusega ja seda hindame erinevates riikides. suur tänu. Edward, palun. Thank you, madam chairman um,. Definitely um, it was not a... suur tänu, härra Kutas. pean tunnistama, et töö ei olnud sugugi lihtne ma olen pidanud mitmeid kohtumisi arvestades nende raportite sisu muidugi ja ka tähtaegu, mis olid väga ranged. tegemist on teemadega, mis kattuvad väga paljus ja tundub, et tegemist on ka mitmete kordustega, ülekoormatud mehhanismiga. ütleksin isegi, et mõned lõigud käsitlevad ju täpselt samu teemasid kuues raportis ja võib-olla saab neid kuidagi kokku võtta lühemalt. kui me äh, tahame midagi öelda, mida kõik kuus raportööri soovivad, siis valime kõige parema sõnastuse. aga see on muidugi vähetähtis. kõige tähtis on, kõige tähtsam on rõhk mitte kriisi lahendamisele, vaid preventsioonile, aga me oleme ju praegu kriisis, majandussurutisest on vaja välja tulla, ma saan aru, et see ei ole lihtne, aga kui meil tõesti hästi läheb, me peame mõtlema, mis siis teha, et kriisist välja tul-, tulla. siin räägitakse karmidest karistustest, aga me peame endale tunnistama, et kui me nüüd kriisi satume, siis, siis tundub meile, et karistused või sanktsioonid on liiga ranged. praegu on kõige tähtsam tähelepanu objekt meie jaoks siiski turud ja me peame mõistma, et kui liiga, kui me rakendame liiga palju karme karistusi ja samas püüame igasuguste halduslike protseduuridega ja poliitiliste kõnelustega neid leevendada, siis äh, pole nendel ka mõtet. olgu siis parem nii, et sanktsioone üldse pole kõigepealt. ja siis tahaksin veel rääkida Eurotsoonist välja jäänud liikmesriikide rollist. me oleme kuidagi nad kahe silma vahel, äh, vahele jätnud. me peame rääkima ka nendest riikidest, kes IRM kahe alla jäävad. selles mehhanismis võib-olla ilma sanktsioonideta tuleks neid käsitleda või kuidagi teistmoodi. kõik liikmesriigid on ju tegelikult soovinud mingil hetkel Eurotsooniga ühineda. võtame need siis omaks ja mõtleme, milliseid reegleid nendele kohaldada. ja veel selleks, et kriisist välja tulla ja võlga vähendada, on vaja äh, valemit, äh, mis äh, puudutab eelarve ülejääki, maksukasv või majanduskasv peab olema suurem kui riigivõlg ja nii edasi. esmane tasakaal praegusel hetkel on tagatud karmust programmidega praegusel hetkel, aga enamus uuringuid on näidanud, et äh, need igasugused programmid on tegelikult majanduskasvu pärssinud liikmesriikides, kes neid äh, eriti karme meetmeid on rakendanud. majandusteadlased on kogunud tõendeid selle kohta, et need meetmed on mõjunud tegelikult negatiivselt. ja reaalne intressimäär, võla vähendamine, eurovõlakirjad, alaline kriisimehhanism peaksid meid aitama, et intressi, reaalset intressimäära nendele valitsustele, kes soovivad laenata, hoitaks madalal, et ei tekiks mingisugust eba, ebalojaalset konkurentsi. nüüd paralleelselt peame rääkima aluslepingu muutusest, mis puudutab alalist stabiilsusmehhanismi. mulle tundub, et see kõik on väga piirav. see võib-olla ei hakkagi kehtima kõikide Eurotsooni liikmete puhul, näiteks Malta, Küpros, Eesti jäävad välja, et sellepärast, et kui Eurotsoon tõesti ei ole huku äärel, siis seda mehhanismi ju ei käivitata. ja need riigid ei saagi siis sellest mehhanismist kasu tahaksin teada ka valuutafondi kohta rohkem, kas see jääb komisjoni alla või saab sellest sõltumatu institutsioon, kas ta järg, jälgib võlakirjade väljaandmist või annab neid välja või mis tema roll on? ma saan, ja mind huvitab ka, kuidas ta seostub alalise kriisi ohjamise mehhanismiga. suur tänu, Edward! ma olin ka palunud tegelikult ametlikult seletusi aluslepingu muudatuste kohta, selle sõnastuse kohta, sest ma arvan, et see on väga tähtis teema. me peame äh, seda arvestama ja see ei ole sugugi nii lihtne, kui me alguses arvasime, aga härra Tšuntis soovis sõna. suur tänu, mina olen oma fraktsiooni nimel variraportöör kolme viimase raporti variraportöör, mis täna siin esitati. see, millest ma tahan kõnelda, ei puuduta tegelikult meie raportööride tööd, mis oli väga tõsine ja ausameelne, aga ma tahaksin pigem rääkida majandusjuhtimisest ja kuue nimel muide tahan öelda, et me oleme juba mitmel korral ka kõiki neid teemasid arutanud ja meie oleme diametraalselt vastu sellisele majandusjuhtimisele, kui nüüd komisjoni ettepanek tõesti vastu võetakse, kui arvatakse, et tasakaalu nihkeid võib palju rangema stabiilsuspaktiga ära hoida ja kui nüüd uued mehhanismid paika pannakse, siis muide me liigume hoopis vales suunas. see ei parenda olukorda ja muide meie komisjon, parlament on tegelikult lasknud käest võimalused kriisile diagnoosi panna. me oleme palju, me oleme pigem valed järeldused teinud, aga nüüd peab ütlema, et ei tohi võimalust käest lasta, sest meile on antud võimalus, meil on oma vastutus ja me peame käesoleva paketi siiski läbi suruma. kõigepealt, käesolev pakett soovib rangemaks muuta majanduspoliitika raamistikku. mis siis juhtub? see, seda paketti hakatakse kasutama surveavaldusmeetmena liikmesriikide suhtes. nõutakse, et liikmesriigid radikaalselt muudaksid oma majanduspoliitikat ja loomulikult kogu see problemaatika on seotud liikmesriikide enda kohustustega ja sellega, kes maksab kõigepealt. võla ja defitsiidi vähendamise eesmärgil, selleks et rakenduks ta-, rangem stabiilsuspakt sanktsioonidega, tekib sama mõju nagu olemasoleva stabiilsuse kasvupakti puhul. teatud kolleegid ütlevad jah, defitsiit äh, on küll olemas, aga maks-, majanduskasv toimib ka ja, ja see aitab vältida tööpuudust. Lissaboni lepinguga oleks pidanud selle juba saavutama. kas me tõesti äh, usume sellesse illusiooni? teine küsimus kolleegidele. ühel või teisel mool, moel viivad nii raportöörid kui ka Euroopa Komisjon sisse sanktsioonid, aga ei anna endale aru, et nendel on samuti protsükliline mõju. riskid pigem laienevad või süvenevad, selle asemel, et neid ohjata. meil on vaja prognoose teha, visiooni arvestada, mis meile ees seisab. mitmed näitajad muide ei allu üldse liikmesriikide nende valitsuste kontrollile ja mis eh, selle tulemus on? me teame, mis siis juhtub, Kreeka ja Iiri kogemus on meil olemas. nüüd nõutakse nendelt eh, tööõiguses ja kindlustuses ja sotsiaalkindlustuse struktuuri muutusi, aga kuhu sellega jõutakse ükskord, me peame endale esitama selle küsimuse muidugi äh, siin on äh, heade püüdlustega tegemist, näiteks räägitakse Euroopa Valuutafondist nendes raportites, nendest teemadest võib rääkida, aga mingisuguses teises kontekstis. ega see fond ei saa Rahvusvahelist Valuutafondi asendada, räägime pigem siis äh, Solidaarsusfondist. nii nagu praegu kasutatavate mehhanismide puhul ja ma võin igasuguseid asju siin veel tõstatada. tegelikult peab mõistma, et selle paketi puhul on tegemist institutsioonides toimuva kõige suurema ümberstruktureerimisega üldse, mida kavandatakse Euroopa Komisjon ohustab peaaegu kõike, soovib kõike muuta, see on, see pakett on nii radikaalne võrreldes sellega, mida me praegu tunneme Euroopa Liidus ja muide, meie tulevik saab olema hoopis teistsugune ja tahaksin rääkida ka ühest dilemmast. me pole õige, kui me õigeid ähm, järeldusi ei teinud perse raporti põhjal kriisi kohta, siis nüüd oleme me e, kaasotsustajad, aga kas me tõesti usume, et e, see päästab Euroopa Liidu või see on nii, nii-öelda hädatapmine? Nende tekstide ja raportööride tööga soovitakse muidugi ähm, komisjoni tekste parendada, aga me tahame ka, et Euroopa seisukohad oleksid tugevdatud. kui Euroopa Parlament tõesti võtab endale vastuse, vastutuse nii radikaalsete muudatuste eest, mis liiguvad negatiivses suunas, siis minu meelest on tagajärjed üsna tõsised. tänan. suur tänu, ütleb härra Ngok kallid kolleegid, tahaksin, et nii liberaalid kui konservatiivid siin parlamendis ikkagi ühineksid ja üheskoos võitleksid, kallid kolleegid, vastasel korral rõõmustab opositsioon nõukogu ettepanekute üle. kas te olete nõus nõukoguga, kes soovib stabiilsuspakti karmistada, nii nagu Udo Pulman rääkis. kas te tahate eelarvepoliitika protsüklilisust tugevdada, siis äh, lämmatate te selle vähesegi majanduskasvu, mis siin praegu on, ning suurendate defitsiiti veelgi. teiseks te olete ju nõukoguga nõus selleks, et teine superstabiilsuspakt äh, luua. aga kui äh, makromajanduses on ebatasakaal väljaspool Euroopa Liitu, siis ohustab see ka Euroopa Liitu. Te räägite olukorrast, mis muide äh, leibkondade võlgnevust Euroopa Liidus veelgi suurendab ja, ja lööte, loote sellise makromajandusliku olukorra nagu Hispaanias, mida me muide kahetseme. Te levitate ja, ja suurendate veelgi Euroopa vastaseid tundeid Euroopa Liidus ja ma tean, eh, millest ma räägin, kui ma mõtlen valimistele Prantsusmaal. ja nüüd mina olin Vicky Fordi raporti variraportöör ja muide väga paljudest asjadest räägiti siin, aga minu meelest on üks asi eel, kõige tähtsam. nimelt vajadus eelarveraamistikku liikmesriikides ümber hinnata ja teha seda sõltumatult. mis see tähendab? raportööri arvates peaks äh, töö toimuma nii, et liikmesriigid on sõltumatud, aga, aga seda ei saa mingisugune erareitinguagentuur teha, kes võivad muide kas siis alahinnata või ülehinnata meie ees seisvaid riske. täna on meil juba äh, olemas Euroopa Kontrollikoda, see on äh, väga auväärne asutus ja, ja muide Pervanche Pereski tegi ettepaneku omal ajal, et see muutuks sõltumatuks reitinguagentuuriks Euroopas. miks mitte? võib-olla eh, rääkisin küll poliitiliselt ebakorrektselt, kuid me, ma pean ütlema, et Euroopa saatus on täna meie kätes. härra Karinš viimase Raari raportöörina suur tänu. minu arvates on täiesti õige öelda, et rahaliit ilma poliitilise liiduta äh, ei ole eriti mõistlik. igatahes siin on väga palju halbu külge äh, võib-olla tõesti meil oleks vaja poliitilist liitu, et neid probleeme lahendada. aga need kuus raportit ei tegele Eh, selle suure küsimusega, kuhu Euroopa, Euroopa läheb. mina ei ole nõus oma kolleegiga, kes ütles, et need on kaugele minevad, väga eh, tervislikud muutused, minu arvates siin pole midagi eh, sügavat. praegusel hetkel me püüame joonde ajada selle, et me anname stabiilsuskasvupaktile nii-öelda natukene hammustamise jõudu mina ei ole kuulnud, et keegi oleks öelnud, et jah, ehm, sellel ei olnud asjaga mitte mingisugust pistmist, et, et eh, liikmesriikide liigne võlakoormus ja nii edasi, ehm, et sellel polnud kasvupaktiga midagi pistmist. tõepoolest eh, peab hoopis ütlema, et selle kasvupakti mittetäitmine eh, vähendas eh, usaldus Euroopa Liidu vastu ja nüüd on meil siis finants ja majanduskriis, aga nüüd me siis ja, ja, ja nüüd kusagilt peab tulema siis see usaldus Eurotsooni vastu mida tuleks teha selleks, et see pakt tegelikult ikkagi töötaks? minu arvates komisjoni ettepanek on täitsa asjakohane. nüüd räägitakse siin ka piitsast ja präänikust et kas meil ikkagi tõesti on seda piitsa vaja ja kui palju meil on ja kas ikka präänik peab olema ja nii edasi aga tegelikult meil mitte mingisugust piitsa ei ole. mina esindan Lätit, ühte kõige väiksemat ja vaesemat Euroopa Liidu liikmesriiki ja kujutage nüüd ette niisugust olukorda, kus äh, niisugune riik nagu äh, nagu Soome mm, on astunud üle mingitest reeglitest, seda arutatakse nõukogus ja siis Äh, toimub hääletus, kui näiteks ka midagi on korrast ära Saksamaa või Prantsusmaaga ja ausalt öeldes mina küll ei, unu, ei usu nüüd reaalsust teades, et, et äh, igatahes väike liikmesriik saaks endale poolt hääli, mida tal vaja oleks, aga suurel liikmesriigil äh, tema kasutab ära kõiki neid hoobasid, mis tal on ja siis igatahes tuleb tema puhta nahaga olukorrast välja olenemata sellest, kas see on hea tervele Euroopa Liidule, kas see on hea eh, Eurotsooni riikidele. aga see on ju eh, tegelikult meie jututeema. meil on tegelikult vaja automaatsust nende eh, piitsade puhul. ja kui tõepoolest on see automaatsus olemas, siis see piits ka lööb. aga muidu me kogu aeg eh, anname teatud liikmesriikidele võimaluse käituda vastutustundmatult ja täpselt nii, nagu see tänaseks päevaks on välja kujunenudki. ja sellepärast ma olen nõus muidugi teiega, et porgandit on vaja ja porgandit oleks vaja palju, sellepärast et porgandid on ikka väga head asjad, aga meil on igatahes vaja ka piitsa, sest et kogu see eelmine lugu on näidanud, et meil on selles osas puudus aga nüüd. küsimus on majanduse prognoosimisest. mida me arvame eh, selle eh, eh, seaduspaketi ennetavast mõjust, aga kui me mõtleme tuleviku peale, siis meil on vaja seda paketti. kui tegemist on hea E, õigusliku paketiga, siis me hoiame ära järgmise e, kriisi, aga praegusel hetkel ükstaskõik kui hea e, õigusloomeline pakett meil ka ei oleks, praegust kriisi ta ei aita lähe, lahendada, see on tuleviku jaoks. aga vaadakem nüüd ennetust pikas Eh, perspektiivist. me peame vaatama, millel põhinevad prognoosid. Eh, komisjon ütleb, et, eh, et teie majandus näiteks väheneb teatud protsendi, liikmesriik ütleb, et ei, niimoodi ei ole. aga kas me siis nüüd hakkame arutama, kellel on õigus ühel või teisel poolel? hoopis lahenduseks oleks see, kui komisjon ja kõik liikmesriigid lepivad kokku teatud algoritmi suhtes, ehm, et nad äh, kasutavad seda, sellepärast et kui tekivad äh, vast-, lahkarvamused prognoosimises, siis tuleb ainult vaidlus, aga meil oleks vaja niisugust võimalust, kus me saaksime sellist asja vältida. aitäh! täna, Artur, sul on sõna Svenil Um, kolleegid, kell on juba palju mina sellepärast räägin lühidalt, mina tahaksin tänada kõiki, kes selles ürituses osutasid, kes ähm, tegelesid järelevalvega ja me oleme näinud seda järelevalve probleemide puhul, et ähm, parteiüleselt on väga raske kokkuleppele jõuda ja praegusel hetkel on asi veelgi äh, hullem, sellepärast et probleemid on tõsisemad, rohkem on ju kaalul meie ehm, kodanikud vaatavad, mida praegusel hetkel teeb parlament ja komisjon ning sellepärast on äärmiselt eh, oluline, et me mingis osas kokku lepiksime, lepiksime kokku, lepiksime kokku millegi osas, mis oleks õiglane ja töötaks majanduslikult. meid eh, jälgitakse väga tähelepanelikult kodanike poolt ja paljud ütlesid, et see pakett, millega komisjon välja tuli, sisaldab ainult mõningaid elemente vajalikust lahendusest. et teatud aspektides on ta täiesti pime ja nii nagu kolleeg Karin siin ütles, on pakutud välja asju, mis on vajalikud on vaja tugevdada äh, meie jõulisust ja kõik see ka ellu viia. aga kui me vaatame nüüd äh, kulutusi, siis me kogu aeg süstemaatiliselt hävitame liikmesriikide võimet äh, saada makse rohkem ja selge on ju see, et kui tegemist on tasakaalustamatuga, siis on nii defitsiit kui eelarve ülejääk ja, ja me peame vaatama, milline on nende eh, põhjuslik seos, sellepärast et väga raske on öelda, et see, kellel on ülejääk, on ka kõige targem poiss. ja lõpuks, me räägime praegu Eh, nendel teemadel eh, olukorras, kus paljud riigid kannatavad eh, suure laenukoorma all, isegi kõige rikkamad maad, näiteks Saksamaa ja ka teised, peavad otsustama, kas mitte ei oleks odavam teha tõelist maksualast koostööd et oleks võimalik, et oleks võimalik eh, võlgu restruktureerida, aga võib-olla peaks mõned asjad lihtsalt korstnasse kirjutama. aga parlament peaks praegusel hetkel nõudma, et võetaks vastu mingisugune otsus, mis töötaks, et eh, ei ole vaja sellist väga eh, tehnilist lahendust need läbirääkimised, mis praegu toimuvad, peavad arvestama seda ning ma olen tegelikult nõus kolleegidega, kes ütlesid, et lihtne automatism ei ole piisav. meil on vaja võimet ja võimekust liikuda tõelise majandusliidu suunas, mis suudab ka ise lahendada, mis suudab ise vastu võtta otsuseid, kellel on oma institutsioonid, vähemalt see peaks olema eh, Eurotsoonist ning parlamendi huvides peaks olema see, et asju ei otsusta mitte nõukogu, vaid otsustatakse ühenduse meetodi alusel, et üldse Euroopa Liitu juhitakse ühenduse meetodiga ning siis me saame liikuda edasi ning ma olen kindel, et hetke reaalsus, need puhtad majanduslikud numbrid viivad meie arutelu just nimelt selles suunas, nagu siin välja toodi lihtne äh, äh, stabiilsus ja kasvupakti äh, tugevdamine ja selline tugevusele rõhumine ei too meid kriisist välja. suur tänu, Sven, nüüd on neli kõnelejat veel. annan neile kõigile kaks minutit. härra Hökmark, palun. First... suur tänu, teen lühidalt, olen täiesti nõus härra Karinšiga. aga tahaksin öelda kahte asja. kuidas me keskendume selle õigusloomelise projekti puhul, jah, siin on juba öeldud, et kõik on omavahel seotud, kui, kui palju me ka ei investeeriks infrastruktuuri, siis jah, tõesti, see mõjutab ka pikemas perspektiivis majandust ja nii edasi. aga samamoodi tegeleme ka ju hariduses lastepäevahooldega ja nii edasi. ja me võime kaotada võimaluse kontrollida ja säilitada fiskaalstabiilsuse kõige tähtsamaid äh, elemente ja meie jaoks on kõige tähtsam keskenduda nendele kriteeriumitele, mis on tulemustabelil, sest need mõjutavad väga suurel määral finantsstabiilsust ja otse loomulikult eelarve puudujääk ja ülejääk on siin väga tähtis, samamoodi nagu ka jooksevkonto arengud ja ka mõned makromajanduslikud tasakaalustamatused, mis on väga tähtsad, kuid meil tuleb hoolitseda sellest, et me keskendume nendele küsimustele. ja mulle tundub, et tulemustabelil olevaid numbreid äh, su üritatakse suurendada, aga mida rohkematest asjadest me räägime, seda tähtsusetumateks nad muutuvad nii et ja raskendavad meid siis ka stabiilsuspakti rakendamist. me ei peaks keskenduma mitte ainult puudujääkidele, vaid ka ülejääkidele headel aegadel ja seepärast tuleb meil ka keskpikaaegseid äh, eesmärke tugevdada. me ei peaks rääkima mitte ainult sellest, kui usaldusväärsed on liikmesriikide prognoosid, sest ma arvan, et liikmesriigid on ise huvitatud sellest ja komisjon peaks siin hoolitsema sellest, et liikmesriigid seda ka usaldusväärselt teevad, aga just äh, eesmärgid on tähtsad, et me järgnevate aastate jooksul oleme me tõesti ka võimelised tagama avalikku rahastamist. on palju asju, mida öelda, aga ma ei ütle neid siiski, härra, aitäh, härra esimees, suur tänu, härra Hökmärk. suur tänu, härra esimees ütleb härra Pokros. üks märkus, kuna Diego Feio on tulnud tagasi saali ja tema palus äh, arvamust äh, muudatusettepaneku number kakskümmend seitse kohta, mis puudutab kahekümnendikku. mina leian, et mõlemad võimalused on väga halvad, kui te tahate kuulda minu tagasihoidlikku arvamust. seda ei ole võimalik rakendada. kui natukene arvutate, siis näete oma koduriigi puhul, et see sõltub äh, väga palju prognoosidest ja ka finantsinstrumentide kooslusest. vaadakem siis selliseid riike nagu äh, Kreeka, kus äh, võlakoorem on sada nelikümmend viis protsenti SKT-st, siis on see täiesti võimatu. jah, kui võlakoorem on seitsekümmend protsenti, jah, siis see võib-olla toimib ja on mõttekas, aga ainult siis, kui majandus kasvab. kui majandus ei kasva, siis on teil täpselt samasugune probleem nagu see, mida mainisid väga paljud, et äh, siis tuleb mõelda kas antitsüklilisele või protsüklilisele poliitikale ja need riigid, mis ei kasutanud häid aegu raha sukasäärde kogumiseks, neil ei ole mitte mingit võimalust, kui valida protsükliline tee. Need, äh, kes äh, ähm, olid kes äh, headel aegadel tegele-, tegutsesid protsükliliselt, nüüd on neil ka väga raske olukord. nii et me peame arvestama nende vigadega, mis on tehtud ja nüüd tuleb meil mõelda, kuidas me jõuaksime üksteisele lähemale, lahendamaks seda probleemi. suur tänu, Pervanš! suur tänu! võtan sõna kui tööhõivekomisjoni raportöör või variraportöör kolme raporti puhul, Wortmann kooli raport, Ferreira ja Haaglundi raporti puhul. selles paketis on meile heast Euroopa õigusloomest ainult mingid jäägid üle jäänud. nüüd, kui me täna räägime siis äh, tundub äh, justkui äh, peetakse nõukogus toimuvat mittetähtsaks. justkui nad ei näeks neid olulisi probleeme, mille meie oleme tõstatanud kriisikomisjonis ja teilgi raportööridel on oma vastutus, kui te soovite, et aluslepingud läbi vaadataks ja nüüd kiirelt rääkides äh, põhiorientatsioonist tööhõivekomisjonist, kõigepealt olen teinud ettepaneku võtta omaks lähenemine, mis on pigem kvantitatiivne, sest stabiilsuspaktil on võime muide vähendada konkurentsivõime erinevusi liikmesriikide vahel. Traam, traagika on aga selles, et äh, liikmesriigid võiksid sama äh, valuutaga elad, e-, elada, aga me teame, et mujal on hoopis teistsugune majanduskasv ja konkurentsivõime ja nüüd teen ettepaneku võtta kasutusele tõhusa fiskaalpoliitika kontseptsioon. meie liikmesriikide demograafiline olukord ei ole tas-, tasakaalus ja eriti võrreldes ülejäänud maailmaga, seega võib-olla võiks seda kontseptsiooni rakendada. ja kolmandaks, ma rohkem küll ei taha siin rääkida, kuigi väga palju olulisi elemente vajab käsitle-, käsitlust, nimelt artikkel sada kakskümmend üks, mis käsitleb majanduspoliitikat aluslepingus, käsitleb äh, majanduspoliitikat kui midagi, midagi, mis on alla hinnatud, seetõttu meil on kohustus läbi vaadata kuidas artiklit sada kakskümmend üks ja sada nelikümmend kaheksa kasutada, et tööhõivepoliitika ei jääks kuidagi paketi vaateväljast välja? arvestades just praegust kriisi ning liikmesriikide konkurentsivõime erinevust. suur tänu, Bermanš. Astrid, palun. suur tänu tahaksin siia tagasi tulla finantsjärelevalve teema juurde, Euroopa Parlamendil on äh, siin äh, väga tähtis osa äh, selle teema käsitlemisel ja kui tõesti Euroopa Parlament tahab äh, oma nime vääriliselt esineda, siis ma tahaksin öelda pigem rohkem Euroopat kui äh, rohkem neid sanktsioone. ega me e, nüüd kogu Euroopat uppi ka ei taha ajada, me tahame ikkagi rohkem integratsiooni ja head eelarvehaldust. ja veel eurovõlakirjade kohta ka paar sõna. on siin neid, kes ei taha kõnelda nendest, aga minu arvates tuleb nendest rääkida, sest praegu on debatt täiesti segane, tuleb selgitada, millest me räägime täpsustagem, millises vormis neid eurovõlakirju siis äh, emiteerida. mina nendesse küll ei usu, aga, aga ikkagi on vaja nendest kõnelda ja mul on üks tõesti selge küsimus ka nimelt see seondub riigivõla kolme pro-, defineerimisega või määratlemisega kolme protsendi piires. liikmesriikide keskvalitsused, sotsiaalkindlustus, kõik on seotud sellega, nüüd tahetakse sotsiaalkindlustus kuidagi välja jätta sellest. ma annan teile Luksemburgi näite, kahe, kaksteist koma viis miljardit oli kahe, kahe tuhande kümnenda aasta Luksemburgi eelarve, defitsiit üks koma kaks protsenti, aga kesk valitsuse halduskulud kolm koma viis protsenti äh, riigieelarvest. miks nii? miks nii? sellepärast, et me oleme lühemas perspektiivis rakendanud äh, üldise või peatanud, siis üldise pensionirežiimi, miks? meil oli üle kümne miljardi reserveeritud riigi pensionisüsteemi. aga kulutuste tõttu viimastel aastatel oleme me jõudnud ühe koma viie protsendini ähm, äh, riik või eelarve defitsiidis samas kui halduskulud, valitsuse halduskulud äh, tekitasid kolme koma viie protsendise defitsiidi. seda tuleb arvestada, sellepärast et riigieelarves on meil kolmkümmend kuus protsenti äh, sotsiaalkuludeks ette nähtud, kakskümmend protsenti palkadeks ja kolmteist protsenti investeeringuteks. meil on ikka suur probleem lühemas perspektiivis, aga pikemas perspektiivis uskuge mind, minu kogemuste järgi ja vabandage ka mind, proua Peres, võtke ka meid nüüd siin komisjonis kuulda, teil on seal tööhõivekomisjonis aega küll, suur tänu mina tahaksin ka äh, lühidalt sõna võtta ja rääkida järelevalvest. kõigepealt olen väga mures igasuguste arengute pärast äh, järelevalveametites, sellepärast et ähm, ma arvan, et praegu kavatsetakse see kõik põrmustada, mis Euroopa Parlament on saavutanud ja see on väga-väga tõsine suur tänu nüüd, aga vabandage, ma pean veel eesistujamaaga kohtuma, nüüd on debatt läbi. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kümnes veebruar, keskpäev kahekümne esimesel, kahekümne teisel märtsil arutame neid ja kaheksateist, üheksateist aprill tuleb hääletamine ning juuniks peavad asjad otsustatud olema kõik muidugi sõltub fraktsioonide läbirääkimistest eh, ja eh, täna aga head õhtut ja kohtumiseni homme!